on äh, siin äh, komisjoni president, äh, kes on nüüd esimest korda siin kõnet pidamas olukorras, kus seda oodatakse niivõrd pingeliselt. ma arvan, et me peaksime täna olema uhked selle üle, et seda kõnet olukorrast riigis peab komisjoni president, kes on ametisse manitud, äh, valitud uue menetlusega ja see teeb meie liidu demokraatlikumaks. meie koda on Euroopa demokraatia kodu täna. me oleme väga suure väljakutse ees, tulemaks toime põgenikekriisiga ja tulemaks toime raske majandusliku olukorraga mitmetes liikmesriikides sõjad, mis leiavad aset äh, meie liidu lävepakul, vajavad meiepoolset abi lõpetamisele, lahendamisel. kõne olukorrast riigis toob välja ka töösuhete hetkeolukorra Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahel. mõlemad liidu institutsioonid saavad praegu näidata, et äh, Euroopa Liidu institutsioonid on valmis tegutsema ühiselt liidu huvides ja tegema koostööd. Jean-Claude Juncker täna esimest korda oma uues ametis äh, saab esineda meie ees äh, kõnega olukorrast liidus. härra president, ma annan teile sõna, et kuulata, millised on teie ettepanekud Euroopa Liidule. annan teile sõna siin Euroopa Demokraatia Kojas, Euroopa Parlamendis, härra Juncker, palun, teil on sõna. austatud äh, härra president, nõukogu president, lugupeetud äh, daamid ja härrad parlamendisaadikud mul on meeldiv kohustus, aga mitte ainult kohustus, vaid ka heameel Euroopa Komisjoni presidendina esimest korda oma selles ametis pidada kõnet olukorrast riigis siin kõrge koja ees. Luksemburgi peaministrina ma pidin tihti, umbes kakskümmend korda, pidama kõnet olukorrast riigis ja pärast kõnet äh, öeldi, et äh, kõnetoon oli hea, retoorika oli hea, sisu osas olid arvamused erinevad, aga alati öeldi, et mu kõne oli liiga pikk. ja see juhtub minuga arvatavasti ka täna siin kojas. ma ei saanud kõnet ette valmistada äh, nii nagu tavaliselt põhjustel, mida osad teist teavad, aga ma üritan igal juhul oma kõne hästi lõpule viia. minu äh, kõne kuulete te ajahetkel, kui äh, me paneme paika suhete reeglistiku Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel septembri alguses äh, peab ähm, Euroopa Komisjoni president andma parlamendile teada sellest, mida on äh, aasta jooksul saavutatud ja mida järgnevate kuude jooksul äh, on oodata. me räägime Euroopa Komisjoni tulevase töö prioriteetidest ja osaliselt ähm, üldiselt Euroopa Liidust. eesmärk on, et äh, Euroopa Parlamendi president Martin Schulz ja Luksemburgi eesistuja saaksid kirjalikult äh, Euroopa Komisjoni poolsed prioriteedid. ma olen äh, selle dokumendi edastanud ja lisanud sinna juurde need kümme prioriteeti, mis meil lähitulevikus ees seisavad. ma ei hakka kõiki neid küsimusi täna siin käsitlema. juhin teie tähelepanu sellele, et on küll jah, ebaviisakas, aga on vajalik tõesti, et tutvutaks nende kirjalike dokumentidega, mis ma edastasin Martin Schulzile ja Franz Timmermansile, nii et, et juhin teie tähelepanu, et on võimalik äh, tutvuda nende kirjalike dokumentidega. ma olen esimene Euroopa Komisjoni president, kes äh, on valitud äh, otse, mitte kaudsel teel ja kes on saanud oma ameti Euroopa Parlamendi heakskiidul. algusest peale ka oma neljateistkümnenda juuni kõnes eelmisel aastal ma toonitasin, et Euroopa Komisjon, praegune Euroopa Komisjon saab olema poliitilisem ja komisjoni president lähtuvalt äh, oma valimise demokraatlikest protseduuridest saab olema ka poliitilisem president. ja kui ma ütlen poliitiline, siis ma mõtlen siinkohal poliitikat selle sõna üllas mõttes. me oleme me oleme tõesti poliitikud ja ma ei kasuta seda väljendit prantsuse keeles niisama. Teie ja meie teie ja mina oleme kõik poliitikud. ja kui ma ütlen äh, poliitika, siis ma ei tähenda seda, et äh, ma soovin kõike politiseerida, aga ma soovin äh, sellega öelda, et praegu ei ole aeg jätkata praktikaga, mille kohta öeldakse business as usual ma paluksin mitte pöörata teile erilist tähelepanu sellele, et kui tihti ma võtan äh, suhu sõna sotsiaalne, sest mu süda on täis äh, sotsiaalsust ja ärge lugege kokku neid kordi, äh, kui tihti ma mainin teatud eelarvega seotud aspekte. praegu ei ole tühjade sõnade tund, vaid on äh, aususe tund Euroopas. ja seetõttu peame me rääkima suurtest äh, küsimustest avatult, nendest küsimustest, millega Euroopa Liit praegu silmitsi on ja sellele ma nüüd ka keskendun. meie Euroopa Liit, olgugi et ma ei kaldu pessimismi poole, ei ole heas olukorras ei ole mõtet sellel, kui Euroopa Komisjoni president Euroopa demokraatia esindajatele, Euroopa rahva esindajatele siin asju ilustab. Euroopa Liit ei ole heas olukorras. meil on puudu Euroopast siin Euroopa Liidus ja ka liidust jääb vajaka ja seda me soovime muuta. ja me peame seda muutma kohe. me peame ühiselt äh, jõu koondama ja see tähendab, et äh, me arvestame äh, selle mandaadiga, mida valijad on andnud teie kõrgele kojale. hästi? ma ei tea ma ei tea, miks te muutute närviliseks, kui räägite. ma ei tea, miks te muutute närviliseks, kui räägitakse Euroopa Liidust. Te loomulikult võite vahele segada. aga iga kord ma teile ei vasta, sellepärast et see, mida te ütlete, ei ole eriti midagi väärt. Uh, härra president, daamid ja härrad, milline ei ole ka uh, tööprogramm, siis täna esimene prioriteet peab olema pagulaskriisile lahenduse leidmine. aasta algusest on Euroopasse jõudnud peaaegu viissada tuhat inimest, suures osas Äh, põgenevad nad Süüriast, äh, islamiriigi äh, õuduste eest Liibüas ja kõige rohkem on haavatud sellest pro-, sissevoolust Kreeka, ka Ungarisse on jõudnud sada viiskümmend tuhat ja um-, Itaaliasse sada kakskümmend viis tuhat. Need numbrid on jalust rabavad mõne jaoks on nad hirmutavad. aga praegu ei ole aeg hirmu tunda. praegu on aeg eh, üheskoos julgelt tegutseda, Euroopa Liit, Euroopa liik, Liidu liikmesriigid, Euroopa institutsioonid. kõik, mis praegu äh, oluline on, on humaansus ja inimväärikus, see on olulisem kui kõik muu. ja Euroopa jaoks on see ka ajalooline aeg. meie eurooplastena ja me oleme siin kõik eurooplased. ja, ja hästi mm okei okay,, ma arvan, et teie pea, ei pea ennast eurooplasteks, ma võtan seda arvesse. praegu ei ole aeg hirmu tunda. praegu on aeg praegu on aeg näidata üles humaansust, inimlikku äh, väärikust ja enne kui mind katkestati, ütlesin ma, et me oleme kõik eurooplased. me oleme kõik olnud ühel või teisel ajal siin Euroopas pagulased. meie äh, ühine ajalugu on selline, et miljonid eurooplased on äh, Eh, põgenenud kas siis religioosse tagakiusamise, eh, sunnimeetmete eh, ja diktatuuride eest. seitsmeteistkümnendal sajandil mm, pidid põgenema sakslased, pidid põgenema juudid. mõelgem selle peale, mis juhtus neljakümnendatel aastatel möödunud sajandil. inimesed põgenesid kolmekümnendatel, mm, kolmekümnendate aastate lõpus jõudis eh, palju inimesi eh, kodusõja tõttu mm, Hispaanias Lõuna-Prantsusmaale, viiekümne neljandal põgenes hulgaliselt ungarlasi pärast eh, ülestõusu kommunistide vastu, mille viiekümne kuuendal aastal surusid alla eh, Nõukogude tankid. Eh, tšehhid, Slovakid eh, on põgenenud teistesse riikidesse, kaasa arvatud ka minu kodumaale pärast kuuekümne kaheksanda aasta sündmusi. sajad tuhanded olid sunnitud oma kodudest põgenema pärast Jugoslaavias toimunud sõdu ja see oli juba möödunud sajandi lõpus, seal ei ole mitte sadu aastaid tagasi, vaid tegemist on mõnekümne aastaga, me räägime möödunud sajandi lõpust. kas me oleme selle kõik unustanud, kas me oleme unustanud, et, et äh, äh, niimoodi mm, oli vaja USA-s on terve elanikkond põgenike järeltulijad e Te ju teate, et äh, Iiri juurtega inimeste arv on suurem kui need, kes elavad Iirimaal. kakskümmend miljonit poolakat elavad väljaspool Poolat ja selle põhjuseks on äh, poliitiline ja äh, majanduslik ränne inimesed on olnud sunnitud eh, ära minema oma kodust ja see on olnud väga valuline. kas te, me oleme selle tõesti ära unustanud? kas te olete unustanud seda, et pärast maailma, teise maailmasõja lõppu oli Euroopas kuuskümmend miljonit põgenikku, see oli tõsine eh, tagajärg sellest kahekümnenda sajandi õudusest eh, ja siis loodi ÜRO-s eh, eh, Genfi konventsiooniga eh, kaitsepõgenikele, kes olid tehtud kodust põgenema. ja need on põhjused, miks me, miks meie jaoks on niivõrd oluline kaitsta neid inimesi, kes on praegu samasuguses olukorras. me peame kaitsma rahvusvaheliselt Euroopa väärtusi, seda ei tohi unustada. Said... ma olen öelnud selles kojas ja ka mujal minevikus, et me oleme väga harva uhked oma Euroopa pärandi üle. jah, vaatamata kõikidele meie nõrkustele, meie e, haavatavusele, on täna tegemist Euroopaga, mida üle maailma peetakse kohaks, kuhu põgeneda. siin äh, tekivad äh, lootuse sädemed, et tõepoolest inimestel on tulevik. ma pean seda ütlema siin praegu, see on asi, mille üle me peame olema uhked, see on asi, mida me ei tohi karta Euroopa täna on kõige eh, rikkam ja kõige eh, stabiilsem kontinent maailmas, vaatamata sellele, et liikmesriikide vahel on lahkarvamusi. Need, kes kritiseerivad Euroopat, Euroopa mm, Liitu, peavad tunnistama, et see on koht, kus on rahu, kus on stabiilsus ja me oleme võidelnud selle eest. meil on vahendeid, et aidata neid inimesi, kes äh, põgenevad äh, õuduste eest, sõja eest. asjad ei ole läinud väga hästi, aga me küsime, kas me saame kõik vastu võtta. tõepoolest, Euroopa ei saa terve maailma õnnetused oma õlule tõsta. ja me peame ikkagi vaatama asju perspektiivis. kahtlemata on äh, pagulaste arv praegu tohutu suur, suurem kui eh, kunagi varem, aga siiski on tegemist ainult null koma üheteist protsendiga kogu Euroopa eh, elanikkonnast. ja Liibanonis on praegu kakskümmend viis protsenti elanikkonnast eh, põgenikud ja seal on majandusolukord hoopis teistsugune. nii et mõelgem siis nendele numbritele ja öelgem selgesõnaliselt, öelgem ausalt oma eh, kodanikele, kes on mures, et niikaua kui toimub sõda Liibüas, kui toimub eh, niisugune hirmus olukord maailmas, siis eh, tulevad siia põgenikud. aga kui oleksite teie Äh, sellises olukorras. kui teie riik oleks äh, täiesti äh, purustatud, siis ei oleks merd, kust te üle ei läheks, siis te ei oleks mäge, millest te üle ei roniks, siis ei oleks piiri, mida te ei, ei püüaks ületada eh, selleks, eh, et põgeneda. meie võitleme islamiriigi vastu. me peame need inimesed vastu võtma, kes eh, islamiriigi eest põgenevad, kes põgenevad nende vägivalla eest on tulnud aeg Äh, midagi ette võtta, on äh, tulnud aeg põgenikekriisi lahendada, sest alternatiivi meil näidatud on üksteisele näpuga. liiga palju on üksteisele viimastel nädalatel näpuga näidatud. üks liikmesriik ütleb teisele, et ei tehta teises liikmesriigis piisavalt, et tehakse midagi valesti ja alati näidatakse ka näpuga liikmesriikide pealinnast Brüsseli poole, sest Brüssel on alati eh, süüdi, eh, alati saab süüdistada Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamenti meie kõik, ütleks, et eh, pigem eh, enamus sellest kojast, komisjon, mina ise võiksime olla niisuguse jutu peale vihased. aga mis sellest kasu on? Eh, vihastamisest ei ole mitte kellelgi kasu, teiste süüdistamine ei aita pagulasi, rändajaid ja tegelikult see hoopis näitab, et poliitikud, et seadusandjad ei tea, mida teha, sest et nendel löövad lained üle pea. me peaksime pigem meenustama, mida teha, et aidata inimesi. vaadakem, mis siis praegu meil laual on, millised on meie kaardid. kahekümne esimese sajandi algusest on komisjon ja ma mõtlen siin Baro-, Barroso komisjoni, on tulnud välja eh, seadusandlike algatustega, et ehitada üles ühtne asüülisüsteem ja eh, selline eh, seadusandlus on ka ellu jõudnud, aga seda kõik väga mitte sellisel ühtlasel moel, vaid tüki kaupa. viimane reegel, mis rakendus, rakendus kaks aastat tagasi, kaks kuud tagasi ja nüüd on meil ühtne süsteem, mis äh, käsitleb äh, sisserändajaid väärikalt, kuidas neid registreeritakse. ja me teeme kindlaks, kas kellelgi on õigust rahvusvahelisele, rahvusvahelisele kaitsele või mitte. aga need standardid on vaja täielikult ellu viia. kõik Euroopa riigid peavad nendest kinni pidama ja praegusel hetkel just asu, asi selles ongi. enne suve, mitte pärast suve, vaid enne suve hakkas komisjon väga tõsiselt asjaga tegelema, kolmkümmend kaks eh, juhtumit võeti arutusele, kui tegemist oli rikkumistega me teeme oma tööd niimoodi, et me võtame vastu seadusi, aga me neid seadusi ellu ei vii. me peame jõudma selleni, et kõik liikmesriigid hakkaksid kinni pidama nii Euroopa kui ka rahvusvahelistest õiguse reeglitest. nüüd teine tõsine eh, rikkumiste menetlus algab lähipäevadel. räägitakse, et ei ole piisavalt vahendeid selleks, et praeguse kriisiga tegeleda, aga komisjon, parlament ja komisjon ja nõukogu ütlevad, et meil on vaja kõikehõlmavat eh, poliitikat. komisjon tuli sellise poliitikaga välja maikuus ja äh, ei ole õige öelda, et sellest ajast peale pole midagi juhtunud. me oleme kolmekordistanud oma kohalolekut merel äh, e, sada kakskümmend kaks tuhat inimest on päästetud. sellepärast, et iga kaotatud inimene on üks inimene liiga palju. aga väga palju inimesi on päästetud, kes oleks muidu ähm, hukkunud, nii et, et äh, me oleme, mm, see protsent on kakssada viiskümmend. osalevad Schengeni äh, äh, piirkonna riigid sada kaks ohvitserid on eh, erinevatest maadest osalenud nendes eh, operatsioonides, on olnud eh, kolmkümmend kaks laeva, kasutatakse helikoptereid. see on esimene näide Euroopa solidaarsusest. aga enam on vaja teha me tegeleme ka kaubitsejatega. odavad laevad eh, eh, odavad, eh, me võitleme sellega, et ei kasutataks vanu laevu inimeste transportimiseks üle Vahemere. aga praegu on meil vaja saavutada niisugune eh, stabiliseerimine, nagu oli möödunud aastal eh, nende meretransportteede osas. sellega oleme me jäänud hätta. Euroopa Liit on ka esimene doonor, kõige suurem doonor, et tegeleda ülemaailmse pagulaskriisiga. me oleme eh, koondanud miljoneid ja miljoneid seda on teinud komisjon ja ka eh, liikmesriigid humanitaarabi ja stabiliseerimisfondide kaudu eh, Süüriale. me oleme aidanud Jordaaniat, Egiptust ja me just alustasime kahe uue projektiga eh, kus me toetame kakssada neljakümmet tuhandet Süüria eh, põgenikku Türgis ja no, tõepoolest ma tahaksin, et te aplodeeriksite Türgile, sest Türgi on teinud ära tohutu suure töö. Need eh, riigid, millest ma räägin, on palju vaesemad kui Euroopa ja ometi teevad nad jõupingutusi me peaksime neile aplodeerima, me peaksime tunnustama nende jõupingutusi, seda nii äh, rahalises plaanis kui moraalselt. me oleme kollektiivselt äh, kokku leppinud, äh, et me asustame järgmise aasta jooksul ümber kakskümmend tuhat inimest, kes on pärit väljastpoolt Euroopat, et näidata üles solidaarsust naabritega. see on kahtlemata väga väike arv, liiga tagasihoidlik kui me võrdleme seda nende jõupingutustega, mida on teinud Türgi, Jordaania ja Liibanon, kus kokku elab rohkem kui neli miljonit äh, Süüria pagulast. aga samas äh, julgustab mind see, et mõned Euroopa Liidu liikmesriigid on samuti üles näidanud valmidust oluliselt suurendada Euroopa ümberasustamis, äh, ümberasustatavate pagulaste arvu. ja seetõttu on ilmselt juba varsti võimalik Euroopas rohkem pagulasi ümber asustada, seda tuleks tegelikult teha süstemaatiliselt. Euroopa ei ole seni suutnud seista oma ülesande kõrgusel, ei ole suutnud üles näidata ühtset solidaarsust, mis puudutab neid pagulasi, kes Euroopasse mujalt saabuvad. minu jaoks on selge, et liikmesriigid, kus praegu on kõige rohkem pagulasi, ehk siis Itaalia, Kreeka ja Ungari, need riigid, kuhu pagulased kõigepealt äh, saabuvad, minu jaoks on selge, et neid riike ei saa jätta üksi selle tohutult äh, suure ülesandega. ning just sellepärast on komisjon teinud ettepaneku vastu võtta erakorraline mehhanism. selle ettepaneku tegime me tegelikult mais, mitte praegu, vaid maikuus seal oli juttu neljakümne tuhande pagulase ümberasustamisest. Need isikud asusid Itaalias ja Kreekas. tänase seisuga teeme me ettepaneku teise erakorralise mehhanismi eh, elluviimiseks, millega ümber asustatakse sada kakskümmend tuhat isikut Itaaliast, Kreekast ja Ungarist. seda tuleb teha kohustuslikult. see peab olema kohustuslik I call ma kutsun üles liikmesriike võtma vastu komisjoni ettepaneku erakorralise ümberasustamise kohta. kokku tähendaks see saja kuuekümne tuhande pagulase ümberasustamist ning kutsun üles liikmesriikide siseministreid sellega nõustuma kolmeteistkümnendal septembril toimuval nõukogul. me räägime saja kuuekümnest tuhandest pagulasest, sada kuuskümmend tuhat on see arv, mille Euroopa liikmesriigid peavad ümber paigutama, mille eest nad peavad võtma vastutuse ja ma loodan tõepoolest, et sellel korral on kõik meiega nõus. et keegi ei hakka tegema lihtsalt tühje sõnu, sest me ei vaja sõnu, me vajame tegusid. What is happening? see, mis praegu toimub, juhtub ju inimestega, me ei räägi arvudest, me räägime inimestest. inimestest, kes tulevad Süüriast ja Liibüast. Need inimesed võivad homme tulla Ukrainast. kas me siis valime, millised inimesed tohivad tulla? kas me tõesti teeme vahet kristlastel, juutidel ja moslemitel? Euroopa kui kontinent äh, on ju pidanud äh, alla nelama mitmeid kibedaid kogemusi seoses religioosse eristamisega. Äh, ei ole mingit religiooni, mingeid uskumusi, mingeid eristusi, kui me räägime pagulastest. Legend daamid ja härrad, varsti saabub talv. kas me tõepoolest soovime, et pagulaspered äh, magaksid jätkuvalt Budapestis äh, ja teistes linnades äh, raudteejaamades või külmadel tänavatel? me peame võtma vastutuse nende isikute eest, kes on pidanud oma riikidest põgenema, me peame seda tegema enne talve. on selge, et ainult pagulaste ümberpaigutamine ei lahenda mingeid probleeme. on ka tõsi, et me peame andma rahvusvahelise kaitse neile, kes seda eriti vajavad ja kes äh, esitavad asüülitaotluse ja tõenäoliselt see taotlus ka rahuldatakse ja on selge, et tuleb vahet teha nende isikute vahel ja nende vahel, kes küll elavad riigis, kuid kellel tegelikult ei ole õigust saada asüüli. ja seetõttu ongi komisjon välja töötanud Euroopa turvaliste, Euroopas kehtiva turvaliste päritoluriikide nimekirja. selline nimekiri tähendab seda, et liikmesriigil on võimalik äh, viia läbi asüülimenetlus äh, kiirendatud äh, moel ja otsustada, et isik, kes asüüli taotles, elab tegelikult turvalises riigis turvalisuse definitsioon peab meie arvates kindlasti kehtima eh, kõikide eh, riikide puhul, kelle suhtes on Euroopa Ülemkogu otsustanud, et need riigid suudavad täita Kopenhaageni liitumiskriteeriumeid, et need riigid on demokraatlikud, et neis kehtib õigusriigi põhimõte ja austatakse põhiõigusi. turvalisteks riikideks on ka teatud Lääne-Balkani potentsiaalsed kandidaatriigid, võttes arvesse seda, et nad on saavutanud sellist edu, et on saanud kandidaadi staatuse või võivad selle saada tähtis on aru saada, et Euroopa, Euroopas kehtivate turvaliste riikide nimekiri on lihtsalt menetluslik küsimus ja see ei saa väärata asüülitaotlejate põhiõigusi. kui need asüülitaotlejad tulevad Albaaniast või Bosnia-Hertsegoviinast või Makedooniast, Bosnia-Hertsegoviinast või Türgist, siis on ka neil põhiõigused, kuid ennekõike pööratakse siis ikkagi tähelepanu neile, kellel on lootus saada varjupaik ja need isikud on reeglina pärit Süüriast see aitaks lahendada meie praeguseid probleeme. turvaliste riikide nimekiri ei tähenda, et isikutelt, kes tulevad ohtlikest piirkondadest kaoks ka võimalus saada asüüli. me ei püüa Genfi konventsiooni sisutuks muuta. varjupaiga õigus on õigus. and Need riigid, mis on turvaliste riikide nimekirjas, peavad teadma ja mõistma, et kui nad sellest nimekirjast maha võetakse, siis tehakse seda sellepärast, et nendes riikides ei suudeta tagada isikute põhiõiguste kaitset. kuid see tähendab ka seda, et need riigid kaotavad võimaluse liituda Euroopa Liiduga, need kaks asja käivad käsikäes. on aeg muuta seda, mismoodi me varjupaigataotlusi läbi vaatame. ja eriti puudutab see Dublini süsteemi muutmist. Dublini süsteemis öeldakse, et varjupaigataotluse peab läbi vaatama see riik, kuhu pagulane kõigepealt siseneb. kuid meil on vaja rohkem Euroopat, varjupaigamenetlus peab olema euroopalikum. Euroopa Liit peab varjupaigapoliitika eest rohkem äh, vastutama, sest ühtne varjupaigamenetlus nõuab solidaarsust ja seda, et äh, need põhimõtted oleksid meie reeglitesse selgemalt sisse kirjutatud ning sellepärast äh, pakubki komisjon täna välja ka alalise ümberasustamise kava või mehhanismi, mis tähendab seda, et meil oleks võimalik tulevikus kriisidega kergemini hakkama saada, et me saaksime kiiremini ja kergemini reageerida. et tulevikus oleks meie töö tõhusam, kui on olnud minevikus. ühtne varjupaiga ja ühtne varjupaigapoliitika tähendab äh, seda, et tuleb üle vaadata reeglid, mismoodi äh, neid taotlusi läbi vaadatakse. liikmesriigid peavad vaatama, mismoodi nad suudavad pagulasi integreerida. Euroopa Komisjon vaatab praegu seda, mismoodi Euroopa raha saaks neid jõupingutusi toetada. mina omalt poolt olen väga selle poolt, et varjupaiga taotlejad saaksid töötada et nad suudaksid endale ise elatist teenida ja seda ka siis, kui nende menetlust, nende taotlust alles menetletakse. leiba. tööturul osalemine, töötamine, töökoha saamine, need asjad on seotud inimväärikusega. Need, kes töötavad, kellel on võimalus töötada, saavad tagasi inimväärikuse, mille nad kaotasid, kui nad äh, põgenesid, kui neist said pagulased. ja seetõttu peame me muutma oma siseriikliku, siseriiklikke äh, seadusandlusi selliselt, et äh, sisserändaja saaks esimesest päevast alates tööle asuda. ühtne pagulas- ja asüülipoliitika nõuab ka seda, et me teeksime suuremaid jõupingutusi välispiiri kaitsmiseks Euroopa Liidu siseselt piirikontrolli enam ei ole. Schengeni alal saab vabalt liikuda, see on mõeldud selleks, et inimesed saaksid vabalt liikuda. inimeste vaba liikumine on Euroopa Liidu ja Euroopa integreerimisprojekti unikaalne sümbol. Schengeni ala ei kao kindlasti mitte selle komisjoni mandaadi ajal. But the other side of the coin, to free movement vaba liikumine, isikute vaba liikumine tähendab aga seda, et me peame tegema suuremat koostööd ja kaitsma ühiselt välispiiri. seda ootavad meilt ka kodanikud. Euroopa Komisjon ütles juba maikuus ja ma ütlesin seda tegelikult ka valimiskampaania ajal koos Martini, koos Martin Schulzi ja kolleegidega. jah ma ei osutanud praegu proua, ma osutasin proua Kellerile, kuid ei pidanud teda silmas. Äh, ei, asi ei ole selles, et ma ei teeks kolleegidel vahet. We need jah, palun? õigus, nägin ka Josed. seal ta istubki niisiis, äh, me peame tugevdama Frontexi tööd, peame Frontexit oluliselt tugevdama, nii et Frontex oleks täielikult operatiivne ja toimiv ja samuti tuleb tõhustada piirikontrolli nii maismaa kui merepiiril, see on igati võimalik, kuid äh, see vajab ka raha. Euroopa Komisjon leiab, et äh, kui see rahastus leitakse, siis on see raha hea investeering. meil on vaja paremat Euroopa välispiiri kontrolli juba enne selle aasta lõppu Euroopa, kui ta on tõesti ühtne, ehm, suudab luua ühise varjupaigapoliitika ning eh, selline ühine poliitika tähendab, et me suudame lahendada selle õigusliku väljakutse, mille praegune rändevoog meile esitab. aga sealjuures tuleb selgelt aru saada, et see ei aita et see, mida me praegu ütleme, ei aita automaatselt lahendada äh, praegust pagulaskriisi. meil tuleb mõelda ka sellele, kuidas tagada turvaline ligipääs Euroopale, sest kui me seda teeme, siis kaotab äh, praegune inimkaubandus oma mõtte. me peame aru saama ka sellest, et Euroopa on vananev kontingent, kontinent ja et demograafiline trend äh, on väga selge suunitlusega, meil on vaja uusi töökäsi. seetõttu loodame, et äh, aastate jooksul muutub praegune sisseränne suurest probleemist suureks ressursiks, mida me suudame ka hästi hallata. Euroopa Komisjon peab oluliseks seda, et me võtaksime vastu uue õigusloomelise rändepaketi ning seda kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta alguseks. see on väga oluline, ränne peab olema seaduslik sisseränne peab olema seaduslik. ei piisa sellest, et me ütleme, et ebaseaduslik sisseränne on lubamatu. meil on vaja organiseerida seaduslik sisseränne. meil on vaja kestvat lahendust ja kestev lahendus on võimalik ainult siis, kui me mõtleme sellele, millised on pagulaskriisi põhjused. miks on praegu tulemas Euroopasse niivõrd palju pagulasi. meie Euroopa poliitika peab olema jõulisem, meil on vaja jõulist välispoliitikat. me ei saa enam elada killustatult, võttes arvesse seda, kui ebastabiilne on meie naabrus, me ei saa lubada seda, et Euroopa on nii killustatud, me peame leidma lahenduse me peame aitama lahendada Liibüa probleemi. me peame olema lahendusele orienteeritud ka siis, kui me mõtleme Süüria kriisile ma arvan, et Euroopa diplomaadid peavad tegema tööd selleks, et Süüria ja Liibüa konflikti lahendada on vaja, et Euroopa oleks tugevam ja ühtsem, kui me räägime Euroopa välispoliitikast. mul on väga hea meel selle üle, et Frederica Mogherini, meie kõrgetasemeline välispoliitika esindaja, kes on ka väga pühendunud oma tööle ja väga kindlameelne, et ta on äh, juba ette valmistanud äh, soodsa pinnase sellise diplomaatilise töö jaoks, millele ma viitasin. ta on välja töötanud ja ette valmistanud äh, algatuse diplomaatilisteks läbirääkimisteks äh, tuumaküsimuses ja äh, ma tänan ja õnnitlen Fredericat. selleks, et hõlbustada meie kõrgetasemelise esindaja Frederica tööd, teeb Euroopa Komisjon täna ettepaneku ellu kutsuda ka erakorraline rahandus, rahastu, erakorraline usaldusrahastu, milles esialgu oleks üks koma kaheksa miljardit eurot ja selle raha abil aidatakse Aafrika riike, Aafrika sarve ja Põhja-Aafrika riike ning samuti ähm, Sahara samuti siis äh, Sahara äh, piirkonda. tegemist on selliste riikidega, kus valitseb väga suur äh, vaesus, kus on väga palju sisepagulust ja samuti ebaseaduslikku sisserännet, sealt tulevad siis ebaseaduslikud sisserändajad Euroopasse, neid inimesi oleks vaja aidata, neid oleks vaja aidata selle erakorralise rahastuga, et ära hoida tulevased kriisid. And we need meil on vaja suuremat arengukoostööd, suuremat arenguabi, paremat äh, koostööd, meil on vaja leida eelarvelised vahendid. ei ole normaalne, et Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole tegelikult nõus andma arenguabi, nad peavad omapoolset panust suurendama. I do not want uh, härra president, ma ei taha luua mingisugust illusiooni, ma ei taha kellelegi öelda, et pagulaskriis lõpeb varsti. ei lõpe ja me peame sellest aru saama. aga kui me lihtsalt paadid tagasi saadame, paneme pagulaslaagritele tule otsa või mõnitame neid, kes on eriti vaesed ja haavatavad, siis ei käitu me Euroopa vääriliselt. Europe Euroopa on majakas, ähm, mis peaks äh, mis peakski olema mõeldud ka neile, kes on vaesed äh, ja hädas. Euroopa on Piisa ja Müncheni äh, tudengid, kes tervitavad sisserändajaid rongijaamades. Euroopa tegelikult ongi need inimesed, kes Müncheni rongijaamas aplausiga pagulasi vastu võtavad. the europe i want to live in see on euroopa kus ma soovin elada euroopat euroopa muudavad kauniks need kes aitavad kes tahavad aidata ja euroopa kus ma ei taha elada on euroopa mis keeldub aitamast mis pöörab abivajajatele selja pagulaskriis on äärmiselt keeruline ja teekond selle kriisi ületamiseks on väga pikk ma loodan teie peale, kes te olete Euroopa Parlamendi liikmed, kes te istute selles demokraatlikus kojas, ma loodan ka liikmesriikide peale, et nad siiski on nõus toetama meie ühiseid väärtusi ja ähm, meie ühist ajalugu. lugupeetud härra president, äh, daamid ja härrad, lugupeetud saadikud, ma võtan arvesse, et ma olen juba ületanud äh, oma äh, kõneaega, äh, kuid ma soovin komisjoni presidendina siiski oma sõnavõttu jätkata, mul on endiselt vaja paar sõna öelda Kreeka kohta. sellepärast, et Kreeka küsimus on mulle südamelähedane. debatt, mis on Kreeka teemal tükk aega toimunud Ehm, keerleb teatud ehm, probleemide ümber, mis Kreekal on. Kreeka debatt on alati olnud ehm, väga keeruline ja ma ma olen alati öelnud, et euroalal on üheksateist demokraatiat, üheksateist demokraatlikku ühiskonda, mitte lihtsalt üks seisukoht ja et kõik riigid peavad arvestama oma parlamendi ja oma valitsuse seisukohtadele, seisukohtadega ning et äh, igaüks peab arvestama ju ka nende ülejäänud üheksateistkümne demokraatliku riigi seisukohtadega, selleks et kujundada enda äh, lõplik äh, seisukoht. tihti jääb aga mulje, et Kreekat rünnatakse, et seda ründavad teatud teised liikmesriigid ja seetõttu ei ole Kreeka probleemi õnnestunud lõplikult lahendada mina tahaksin selle teema juurde täna tagasi tulla ja öelda, nii nagu ütlesin ka esimesel korral, kui ma siin käisin, et Euroopa Komisjon peab toimima Kreeka suhtes nii, et äh, täidetud oleks ka üldine huvi Kreeka ei ole lihtsalt nõrkus või mingisugune viga. Ehm, Euroopa Komisjon on omapoolsed sammud astunud eh, hea põhjusega. loomulikult on komisjoni selle eest ka rünnatud, sest alati on neid, kes teavad paremini, kuidas me peaksime oma tööd eh, tegema. ma ei arva, et eh, asju peaksid otsustama Brüsseli bürokraadid, kuid samas on Kreeka kriisi lahendamine nõudnud ka erakorralisi samme, näiteks seda, et töötatakse ka puhkuse ajal Äh, Brüsselit nimetataksegi tihti bürokraatide pesaks, kuid ma pean seda äh, vulgaarseks ja äh, solvavaks, sest Brüssel on Kreeka teemal töötanud, me oleme teinud suurepärast koostööd härra Timmer, Timmermansiga, härra Moskovitšiga ja teistega selleks, et lahendada Kreeka probleem, selleks, et aidata Kreekat selles küsimuses, mis meile esitati muidugi võib öelda ka seda, et Kreeka aitamine ei ole meie jaoks üldse mingi valikuvõimalus, et laseme Kreekal minna, kuid meie jaoks ei ole Brexit ehk Kreeka lahkumine Eurotsoonist vastuvõetav. Euh, ma olen härra Tsiprasele, Tsiprasele ja Kreeka valitsusele ka öelnud, et et nad ei peaks sellest, et ma Brexitit ei poolda, aru saama nii, et Kreeka päästetakse igal juhul või et Kreeka ostetakse igal juhul välja. see ei tähenda seda. Kreeka peab aru saama ja Kreeka saabki aru, et Brexit tegelikult on üks valik, kuigi sellest avalikkuses ei räägita, et Brexit äh, on üks võimalik alternatiiv. siinkohal tahaksin ma öelda, et Kreeka kriis, Kreeka probleem ei ole ju mitte ainult avaliku sektori rahastamise probleem, vaid vaid ka probleem, mis puudutab seda, kas Kreekal on võimalik taastada oma majanduskasvu. see on struktuurne probleem. mulle ei meeldinud äh, seetõttu see, mida rääkis äh, Oland eelmisel kuul, kes ütles, et kas Kreeka seab oma asjad kiiresti korda või läheb äh, euroalast minema. Kreeka on tõepoolest nõrgas seisus, kuid samas on Kreekas ju palju inimesi, kes töötavad selle nimel, et Kreekat siiski päästa, et tuua Kreeka raskest seisust välja. ja meie oleme ka tänaseni Kreeka rahvast selles püüdluses toetanud. je voudrais que le programme sur me oleme kokku leppinud äh, programmis ja ma loodan, et Kreeka valitsus seda programmi austab, et nad seda täidavad, et seda täidab ükskõik milline valitsus, mis Kreekal, Kreekas valitsusele, Kreekas võimule tuleb, vabandust. see on oluline eeldus. me oleme kokku leppinud äh, ühistes reeglites. ja kui neid reegleid ei austata siis euroala reaktsioon, Euroopa Liidu reaktsioon äh, kujuneb hoopis teistsuguseks, kui ta on olnud seni. kokkulepitud reegleid tuleb täita. selles programmis, millest ma räägin, on kolmkümmend viis miljardit eurot, mille komisjon on ette näinud selleks, et käivitada Kreekas uuesti majanduskasv ning äh, lahendada teatud sotsiaalsed probleemid, mis käivad koos selle programmiga ja ma loodan, et kõik asjaosalised Kreekas nende tingimustega nõustuvad. loomulikult ei ole kriis lõppenud. kriis ei lõpeta lihtsalt Kreeka teemalise resolutsiooni vastuvõtmine. kakskümmend kolm miljonit äh, eurot, äh, kakskümmend kolm miljonit inimest, vabandust, elab praegu Euroopa Liidus, kes on töötud. kakskümmend kolm äh, miljonit inimest väga palju on ka neid, kes on noored, seitseteist miljonit neist on noored inimesed ja kui meil on niivõrd suur töötuse määr, siis on selge, et kriis ei ole läbi. mõnikord ma mõtlen sellele ja küsin endalt, kuidas on üldse võimalik, et Euroopa, mis tegelikult on ju jõukas äh, kontinent, ennast äh, distantseerib äh, nendest probleemidest ja nendest inimestest, kes on töötud eriti halb on just nimelt noorte töötus, need, kes on täna noored, on homme äh, täiskasvanud ja keskealised ning nende aitamine on eriti oluline. just nimelt äh, nende inimeste aitamise abil aitame me Euroopa uuesti jalule ja seetõttu tuleb nendele inimestele võimaldada töötamine. see tõttu lo loodetavasti suudame leida ähm, lahenduse eelarvelistel läbirääkimistel, loodame, et me suudame kokku leppida ka struktuursetes reformides ja investeeringutes. meie omalt poolt äh, oleme teinud ettepaneku nii Euroopa Parlamendile kui nõukogule oma investeerimiskava asjus. Äh, selles investeerimiskavas on ette nähtud siis kokku kolmsada viisteist miljardit äh, eurot ja ma loodan, et kõik, kõik ettevõtted, sündikaadid, huvirühmad on sellest plaanist huvitatud ja selle abil me suudame viia Euroopa uuesti majanduskasvu tööle. investeerimiskava, mida kahjuks nimetatakse Junckeri plaaniks, loodetavasti lihtsustab meie elu Junckeri plaan äh, on minu, kannab minu nime, ma loodan, et see plaan läbi ei kuku, sest see äh, mulle ei sobiks. ja ma loodan, et kõik, kes on investeerimiskavaga seotud, äh, suudavad seda täita, nii et me saavutame majanduskasvu ja suud-, saavutame ka uued töökohad. aga daamid ja härrad, kõik see, millest ma rääkisin, ei ole tegelikult piisav. vaja on seda, et äh, me tõesti tuleviku huvides otsustavalt tegutseksime ja sellepärast oleme me, oleme me välja töötanud ka viie presidendi raporti, mis puudutab Euroopa Majandus- ja Rahandusliidu tulevikku, kus räägitakse meie demograafilistest probleemidest ja majandusprobleemidest ja tegemist on siis sellise raportiga, millest peaks olema kasu äh, ka parlamendile. see raport peaks äh, aitama Euroopal luua parema tuleviku äh, ja siin räägitakse ka sellest, mida Euroopa Parlament peab tegema lühiajalises ja keskpikas perspektiivis. ma olen töötanud koos teie presidendi härra Martin Schulziga, kellele kõik need välja pakutud lahendused ka alati ei olnud mugavad, kuid siiski äh, me tegime selle raporti, pidasime institutsioonide vahelisi läbirääkimisi. ning härra Kaaras esitas omapoolsed äh, ettepanekud oma nimel ja rääkis sellest, millisena ta näeb Euroopa Parlamendi rolli tulevikus ja milline on see roll olnud seni. tihti räägitakse majandushaldusest, sest majandushaldus on Euroopas üks olulisemaid küsimusi, samuti on väga olulised finantsküsimused, mida olen rääkinud, mida olen arutanud Nicolas Schmidtiga, kes istub siin minu selja taga ma olen korraldanud Euroopa Majandus- ja Rahandusliidu konverentsi, kus me rääkisime Jacques Delors'i kavast, Philippe Mestatis, kes on meile selgitanud, mismoodi tuleks toimida ja sellel konverentsil täitsin väga tähtsat rolli ka mina, kes ma olen justkui igal pool kohal. ehk siis me rääkisime sellel konverentsil Euroopa majanduse haldamisest ja sellest, millised peavad olema äh, reeglid äh, selleks, et euroala äh, paremini juhtida. täna on palju neid, kes nõuavad Saksamaal majanduse rangemat kontrollimist tere tulemast klubisse, ka meie nõudsime seda. tegelikult on seda nõutud viimased kakskümmend viis aastat niisiis meie selles raamistikus, rääkides Majandus- ja Rahandusliidust, nõuame äh, laenude garantiisüsteemi. tegemist oleks ühtse süsteemiga ja meil on sellist süsteemi vaja kui te arvate, et me võib-olla võtame selle vastu, siis te eksite, me teeme seda kindlasti. meil on seda vaja meil on vaja lisatagatisi, neid vajavad Euroopa finantsasutused ja Euroopa inimesed. kui ma räägin Euroopa hoiuste süsteemist, siis äh, mõtlen ka sellele, et tihti räägitakse sloganites. Euroopa euroala on seotud äh, ju ka Euroopa stabiilsusmehhanismiga ja me peame seda arvestama oma igapäevases töös. nüüd äh, fiskaalpoliitikast. Euroopa Fiskaalliidust. Euroopa Komisjonil on olnud võimalik vaadata vaadata äh, seda, milline on äh, otsemaksustamine. me oleme vaadanud, mida nõukogu selle kohta ütleb. ja ma olen veendunud, et ähm, me oleme seda tööd teinud hästi, kuigi on ka palju neid, kes arvavad, et me ei ole teinud piisavalt. ma usun äh, endiselt, et äh, kasumit tuleb maksustada seal, kus äh, teenitakse ja ma usun, et üle kogu Euroopa me peame ikkagi järgima tervet mõistust. täpselt äh, samamoodi tuleb meil rakendada lihtsaid äh, reegleid, mis on vastu võetud. ma räägin siin näiteks sellest, et samaväärse töö eest samas kohas tuleb tagada ka sama palk, see on juba vana tuntud reegel, aga selle rakendamist tuleb tugevdada. sotsiaalvoliniku Mariann Tysoni juhtimisel oleme me pakkunud välja Euroopa sotsiaalõiguste paketi aastast kaks tuhat kuusteist peaks see kehtima. Euroopa Liit ei ole mitte ainult äh, liit, mis tegeleb Kreeka probleemiga, mis tegeleb muude välis, äh, näiteks ka välisprobleemidega, vaid me peame tegelema ka äh, sotsiaalküsimustega loomulikult härra president, mul on siin nüüd äh, tõsine probleem. Teie tahaksite loomulikult, et ma katkestaksin oma kõne, siin minu paremat kätt, aga ma olen oma kõnega jõudnud poole peale. seetõttu tahan ma lühidalt äh, juurde lisada, et minu arvates peab äh, Euroopa Parlament tõesti jääma selle arutelu äh, keskmesse ja ärgem laskugem siin kõrvalistesse teemadesse. ja daamid ja härrad, ma nüüd üritan oma ülejäänud kõnest äh, teatud osad välja valida daamid ja härrad, minu arvates on väga oluline, et parandataks Eurotsooni rahvusvahelist äh, esindatust. Bretton Woodsi institutsioonides, äh, just eriti rahvusvahelises valuutafondis äh, ja mujal, ei saa lubada seda, et Euroopa on nõrgalt esindatud, et igaüks jookseb omas suunas, tirib oma köiekest me peame ühtselt olema esindatud rahvusvahelistes organisatsioonides ja rahvusvahelises valuutafondis. tarvis on ka riigipõhiseid soovitusi, eh, mida komisjon ja nõukogu eh, esitavad, on tarvis, et euroala riigid eh, neid soovitusi ka rohkem arvestaksid. meil on nüüd kolm soovitust riigi kohta, mille me nõukogule esitame. Eh, tegemist ei ole eh, tohutult suurte nõudmistega, kuid eh, kuid nõudmised siiski on, kolm nõudmist riigi kohta, nagu me oleme riikidega kokku leppinud ja see nõuab seda, et riigid viiksid läbi reformid I would like to say a word kingdom. Because when campaigning niisiis, järgmise teema juurde. ma olen õiglase kokkuleppe poolt äh, Ühendkuningriigiga ja ma olen täiesti kindel, et me sellega saavutame komisjon meil erigrupp loodud, mis tegeleb läbirääkimistega Ühendkuningriigiga ja seda juhib äh, Ühendkuningriigi kodanik, kes on eurooplane ja see ei ole mitte mingisugune vastuolu, muide, ütlen ma teile. ma natukene äh, kahtlesin, et kelle ma peaksin valima, kas Nigel Farage'i või, või siis äh, tema, kelle ma valisin ja üks on äh, Ühendkuningriigi äh, kodanik ja britt, teine on lisaks sellele ka eurooplane, nii et ma otsustasin siiski selle teise isiku kasuks. loomulikult äh, Ühendkuningriigi valitsus, riik, kodanikud, neil on õigus, kui nad ütlevad, et Euroopa Liit on liiga bürokraatlik. ja minu komisjoni programmi osa on vähendada seda bürokraatiat. ka asepresident Franz Timmermans omalt poolt teeb kõik selleks, et Euroopa Liit oleks paremini juhitud, aga parem äh, regulatsioon ja õigusloome ei tähenda seda, et meil oleks äh, rohkem reegleid äh, või seda, et me kaotaksime ära kõik reeglid. me oleme algatanud äh, näiteks äh, digitaalse ühtse turu, me oleme algatanud Energialiidu äh, samm-sammult, me viime ellu siseturgu, sellepärast et siseturg ei ole veel lõpule viidud, nii et me võtame vastu algatusi algatuse järel, et edendada ettevõtlikkust Euroopa Liidus Need on kõik ka Ühendkuningriigi valitsuse nõudmised ja kooskõlas Ühendkuningriigi poliitikaga. probleem on selles, et neid asju komisjonilt nõuda ei saa, kuna me niikuinii juba seda teeme. ja ma tahaksin, et meie Briti sõbrad toetaksid Euroopa Komisjoni vastavaid algatusi. sama kehtib äh, ka selle kohta, et me peame edendama suhteid teiste maailma riikidega. mõtlen siinkohal eelkõige üleatlandilist partnerlust, mina olen TTIP lepingu poolt. aga ma ei ole selle poolt, et me loobuksime Euroopa standarditest, Euroopa põhimõtetest. niisiis, töötajate liikumise vabadust ei äh, tohi äh, muuta ja sama puudutab äh, ka seda, et Äh, kui me räägime läbi TTIP osas, siis meil on omad standardid, meil on omad põhimõtted ja nendest me ei saa loobuda. me peame neid järgima läbirääkimistel Ameerika Ühendriikidega. Cecilia Malmström on teinud äh, suurepärast äh, tööd selles vallas ja on nõudnud läbipaistvust, aga me ei saa Euroopa Liidu äh, läbirääkimiste positsiooni täielikult äh, avaldada. me nõrgestame oma positsiooni, kui me räägime kõigest äh, ette me oleme rahvusvahelistel läbirääkimistel, ma olen läbipaistvuse poolt, aga ma olen ka tõsiseltvõetavuse poolt ja läbirääkimisi tuleb pidada tõsiseltvõetavalt. ma peaksin ühe kõne pidama ka Ukraina teemal. me toetame Ukraina presidendi demokraatlikke algatusi. ta on teinud oma riigis äh, väga palju, see ei ole lihtne praeguses olukorras. ja need, kellel on kahtlusi meie osaluses, meie tegevuses Ukrainas, nendele me tõestame, et neil ei ole õigus. me oleme pidanud palju kohtumisi president Porošenkoga. me oleme aidanud äh, Ukrainat ja me anname nelikümmend üks miljoni abi Ukrainale, me äh, toetame Ukrainat energiasektoris, me anname äh, nõu Ukrainale justiitssektori reformiks. me teeme kõik äh, selleks, et ülemkogu kiidaks heaks viisavabaduse Ukraina kodanikele, kui tingimused on täidetud nagu Guy Verhofstadt ütles paar kuud tagasi siin kojas, siis Maidan ei tähendanud mitte ainult äh, demokraatiat ja Euroopa Liiduga liitumist, vaid inimesed Ukrainas ei soovi riiki, kus äh, korruptsioon võimutseb. Ukraina demokraadid soovivad korruptsioonivaba riiki ja me peame aitama neid selle eesmärgi saavutamisel. ma pööran väga palju tähelepanu Ukraina küsimusele, Ukraina on pidevalt äh, minu radaril. samuti pööran ma tähelepanu Balkani piirkonnale, idapartnerlusele. Euroopa liidu julgeolek ja piirid on äh, puutumatud. ma tahan, et äh, sellest saadaks selgelt aru Moskvas. solidaarsus ei ole mingi tühi sõna. me oleme seal praegu ja me oleme seal ka tulevikus, kui on äh, vaja Poola ja Balti riigid, parandab esimees, kes ütles ähm, eelnevalt Balkani riigid, on äh, väga olulised. me oleme igal juhul nendega, kui nende julgeolek ja piir satuvad ohtu, meil on äh, täielikult äh, kohustus neid kaitsta. i do not know if you were uh, mentioning the Lux ja siin tuli märkus äh, armee äh, kohta. Luksemburgi armee on meil tõesti suurepärane, meil on seitsesada seitsekümmend üks sõdurit tervenisti, nii et Luksemburgi äh, armee üksinda kindlasti kedagi ei aita, aga küll on neid abistajaid teisigi mulle ausalt öeldes teiepoolsed sekkumised siit äh, täitsa meeldivad siit paremalt poolt, sellepärast et need on inspireerivad. Nad tuletavad mulle meelde, mida ma oleksin pidanud teile juba eelnevalt ütlema. ma ei unusta kunagi seda kohtumist enne oma ametisse nimetamist, mis mul oli äh, Nigel Farage'i ja teistega ja ainus äh, omadus, äh, mis meil on ühine, on huumor. see meid ühendab. kas äh, parlamendi president annab mulle loa jagada laiali tekst kliimamuutuse kohta? mul saab aeg otsa, ma olen juba rääkinud seitsekümmend kaks minutit ja viisteist sekundit ja ja ma ei taha rääkida kauem. ja, ja. Need, kes istuvad siin parlamendi keskel, ütlevad, et oh, sa hakkad juba ära väsima, aga need siin paremal pool soovivad, et ma jätkaksin. no tore. austatud äh, komisjoni president, ütleb parlamendi president. andke mulle palun hetkeks sõna Äh, parlamendisaadik kohal kolmsada viiskümmend kaheksa pani just äh, pähe proua Merkeli maski, et Merkelit ei pea nüüd armastama, aga tõesti, ma pean ütlema, et te näete kena välja. ma usun, et tegemist on kolleeg Bonannoga, te saite nüüd oma kuulsuse minuti, no istuge uuesti maha komisjoni president, palun jätkake. Okay, yeah, okay, bye bye. Ja, äh, auch das wird von europäischen Steuerzahlern. Ka seda rahastavad Euroopa maksumaksjad palun, härra Juncker, jätkake. Euroopa Parlament, härra president, on koht, kus on võimalik äh, igasuguseid kohata union in diversity mitmekesisuse liit um,. I would like, Mr President uh,, to say a few words. härra president, äh, arvestades seda, et me oleme nüüd äh, ajalise surve all, tahaks ma siiski öelda lühidalt midagi kliimamuutuse kohta. minu kõne tekst äh, jagatakse laiali laiemale publikule järgmiste tundide jooksul siin tahaksin ma kokkuvõtlikult öelda, et me peame Euroopa Liiduna olema väga ambitsioonikad selles valdkonnas. meil on äh, võetud äh, palju ette, me oleme palju teinud, aga me peame minema veelgi kaugemale, me peame tegelema järgmise võimaliku rändevoo põhjustega, mis äh, võib äh, meile tulla siin paarikümne aasta jooksul, me ei peaks olema üldsegi üllatunud, kui äh, siia hakkavad tulema kliimapõgenikud. me peame tegutsema praegu, meil ei ole aega kaotada ja seetõttu ma soovin, et Euroopa Liit ja liikmesriigid oleksid niivõrd ambitsioonikad kui võimalikud enne äh, Pariisi äh, tippkohtumist. olen arvamusel, et äh, Euroopa Liit ei peaks püüdlema selle poole, et me saavutaksime mingisuguse kokkuleppe. me peame saama ambitsioonika, tugeva, siduva kliimakokkuleppe, see on meie kohustus, me peame selle eest võitlema ja kindlasti tuleb äh, toonitada, et Euroopa Liit ei ole neutraalne kliimaküsimustes, me peame olema eeskujuks ja mudeliks teistele. Voilà, monsieur le président, mesdames, messieurs. niisiis, härra president, daamid ja härrad Euroopa Liidu seisukord on seega keeruline, aga ma ei hakka teie ees äh, pidama mingisugust pikka lõppsõna, vaid ütlen lihtsalt äh, seda ja ütlen lühidalt ja otse. ütlen lihtsalt, et Euroopa Liit ei ole äh, parimas seisus kuid see ei tähenda seda, et me peaksime seda olukorda lihtsalt äh, pealt vaatama ja käed rüpes istuma. meil on ülesanne ja me peame veel selle aasta jooksul äh, läbi viima teatud hulga reforme, mis minu jaoks on äh, tõesti väga olulise tähtsusega ma rääkisin teile sellest, et Euroopa Komisjon on vastu võtnud Euroopa varjupaiga ja pagulasagenda ning rändepoliitika on praegu meie jaoks kõige olulisem küsimus. täna hommikul kuulsin ma Saksa televisioonist ühe ministri sõnavõttu ja kes ütles, et komisjon ei ole kohal. jah, ma olin vahepeal puhkusel, kas teie siis ei olnud puhkusel? Teil on õigus, kõik puhkavad ju mõnikord, kuid teisest küljest äh, olin ma kümme päeva puhkuseajast ka tööl, neli päeva neist Kreekas ja kuus päeva tegelesin äh, rändeküsimustega. seega komisjon on teinud tööd, komisjon on võtnud sõna, me oleme tegutsenud. me kõik oleme ju näovaid pilte, mis on seotud migratsiooniprobleemiga või rändeprobleemiga ja ma olen sellega tegelenud. me oleme vastu võtnud mitmeid meetmeid siseturu kaitseks, sealhulgas energia teemal ja kapitali teemal. ja ma tänan soojalt ja südamest oma komisjoni kolleege, kellega koos ma olen neid meetmeid välja töötanud. Te teate ju kõik, et äh, see pagulaskriis, mis meil praegu on, on viimase viiekümne aasta kõige suurem kriis ja äh, komisjon on teinud kõik, mida ta suudab, ma olen uhke selle üle, mida me oleme teinud. on ju selge, et äh, juba oma mandaadi esimesel kuul me tegutsesime, me lükkasime rattad käima, me võtsime vastu õigusloomelisi algatusi, me rääkisime määruste ja direktiivide muutmisest ning äh, nüüd Äh, me töötame nende kümne tähtsa prioriteediga, mis komisjon endale mandaadi alguses võttis. seetõttu olen ma uhke. ma olen uhke, et mind on valitud ja olen uhke selle üle, et ma saan täna siin selle assamblee ees esineda. on tõsi, et kõik ei ole hästi, asjad ei ole hästi, aga see tähendab lihtsalt seda, et meie ees seisab ülesanne, mille me peame lahendama ma tean, milles seisneb Euroopa nõrkus. aga see ei tähenda seda, et Euroopa tervikuna oleks mõttetu või Euroopa Liit oleks mõttetu või liiga nõrk. nii et ärgem laskem käsi rüppe, jätkakem tööd. <clears throat> Äh, suur tänu, härra Juncker. austatud daamid ja härrad. härra Juncker, ütlen äh, teile isikliku sõnumina omalt poolt, et me kõik siin kojas teame, et möödunud pühapäeval suri teie ema ja teie isa on raskes seisus haiglas Te täitsite täna oma ametikohustust, seadsite ametikohustuse tähtsamaks isiklikest tunnetest ja kõikide parlamendisaadikute nimel avaldan ma teile kaastunnet ja toetust äh, raskes isiklikus olukorras, milles te praegu olete E rahvapartei fraktsiooni nimel saab sõna esimees härra Veber, palun. lugupeetud äh, parlamendi president, Euroopa Komisjoni president, nõukogu esindaja, kõigepealt ma tahaksin Euroopa Rahvapartei äh, fraktsiooni esimehena liituda parlamendi presidendi kaastunde avaldusega me valisime aasta tagasi poliitilise Euroopa Komisjoni presidendi, kes pidas täna poliitilise kõne, tõi äh, välja omapoolsed äh, ettepanekud ähm, tuleviku jaoks alustan kõige olulisema teemaga, rändeteemaga. kui me käisime Rahvapartei koosolekul Milanos, siis äh, Itaalia minister Fono rääkis meile olukorrast Itaalias, ta käis Lõuna-Itaalias põgenikelaagris äh, rääkis seal ühe emaga, kes hakkas Aafrikast põgenema viie lapsega, jõudis ühe elusa lapsega Itaaliasse kohale. ta vaatas äh, selle naise tõesti purunenud. kui me räägime arvudest, siis me peame arvestama sellega, et iga arvu taga on inimene. Euroopa Liit peab täitma oma, oma humanitaarkohustusi, me peame aitama neid inimesi, kes koputavad meie välispiirile, me peame tagama abi. kui vaestel riikidel nagu Liibanonil ja Jordaanial õnnestub põgenikega toime tulla, siis ka rikkal kontinendil nagu Euroopal peab olema võimalus äh, leida need vahendid. austatud äh, kolleegid, äh, me kuulsime siinkohal erinevaid äh, sõnavõtte, näiteks äh, Slovakkia peaminister Fico ütles, et tema soovib äh, oma koduriigis vastu võtta ainult mittemoslemeid ehk teisisõnu kristlasi. ja ma tahaksin Rahvapartei fraktsiooni nimel, kristliku fraktsiooni nimel öelda, et meie Euroopas ei ole uhked, uhked selle üle, et me oleme Euroopas nüüd enne leiutanud kristlaste õigused, me oleme Euroopas leiutanud inimõigused ja neid tuleb kaitsta igal pool ja kõigile viimastel päevadel on äh, ajakirjades kuulutatud, et Euroopa on äh, läbi kukkunud äh, Correira de la Seras öeldi ähm, Franco Frattini poolt, et äh, juba kümme aastat tagasi on ta pakkunud välja Euroopa Komisjonis endise volinikuna äh, turvaliste liikmesriikide või turvaliste päritoluriikide kontseptsiooni, aga seda äh, ei ole vastu võetud. ei ole läbi kukkunud mitte Euroopa Brüssel või Strasbourg, vaid on läbi kukkunud liikmesriikide egoism. austatud kolleegid hoolimata sellest äh, peame me arvestama reaalsusega. Äh, kaks kolmandikku inimestest, kes äh, tulid Euroopasse äh, saadeti tagasi, neid ei tunnustatud äh, põgenikena ja seetõttu on ääretult oluline pöörata tähelepanu tagasisaatmisele, äh, välispiiride kontrollile ja sellele, millised on turvalised päritoluriigid. inimesed ootavad meilt, et me rakendaksime asüüliõigust ja võitleksime kuritarvitamise vastu ja ma tahaksin öelda üht-teist äh, ka teise väga olulise teema kohta meie ametiajal, Euroopa Liidu majanduslik olukord, meil on vaja töökohti ja tulevikku oma noortele, siin mainiti siseturgu. siseturg on alati loonud majanduskasvu ja heaolu, me peame lähenema sellele ambitsioonikalt, meil on vaja vabakaubandust, vabakaubandus ei võta meilt midagi ära, vaid äh, globaalne vabakaubandus on meid, eurooplastena, alati aidanud. meil tuleb võidelda noorte tööpuuduse vastu, seetõttu ootame väga komisjonipoolset äh, mobiilsus ehk liikuvuspaketti ja kindlasti tuleb äh, toetada meie põllumajandussektori töötajaid, kes on praegu väga raskes olukorras. lõpetuseks majandusliku olukorraga seoses tahaksin mainida ka Kreekat. Iirimaa, Hispaania, Portugal äh, näitavad, kuidas saab liikuda tulevikku, kuidas saab saavutada majanduskasvu ja kui vaadata Kreeka poole, siis seal on tegemist kaotatud äh, kuudega meil on olnud väga karmid arutelud Kreeka peaministri Tsiprasega, aga ta on kurssi muutnud, teda tuleb selle eest austada. ta on aru saanud, et ilma reformideta ja stabiilse eelarveta ei ole ta riigil tulevikku. Tsipras on tõestanud, et äh, vasakpoolsed äh, ideoloogiad on äh, läbi kukkunud sellel kontinendil ja seda ma ütlen ka Podemose kohta Hispaanias. kolleegid oleks veel palju öelda. Ukraina küsimuses tahaksime öelda, et seda konflikti ei tohi ära unustada, me oleme avatud äh, sellele äh, viisavabadusele, mida mainis komisjon ja kindlasti äh, tuleb toetada Ukrainat, tuleb investeerida nendesse piirkondadesse, kus on turvaline, me ei tohi lubada, et Putin tekitab seal külmunud konflikti me usume, et Euroopa Liit suudab anda veelgi rohkem ja suudab olla konstruktiivne. meil on äh, Junckeri poliitiline komisjon, härra president, äh, mainisite kõige olulisemaid küsimusi, mis on Euroopaga seotud. Te äh, olete tulemustele orienteeritud, kõige olulisem on see, et äh, eelmisel aastal loodi Euroopa kontinendil üks koma kuuskümmend viis miljonit uut töökohta ja seda ka tänu Euroopa tasandile. Te äh, tutvustasite oma valimisprogrammi, te töötate sellest äh, lähtuvalt ja teil on tulevikus ka Euroopa partei, Euroopa Rahvapartei toetus, suur tänu! suur tänu, härra Weber! sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel saab sõna esimees härra Gianni Pitella, palun. suur tänu, härra president nõukogu eh, juhi koht on tühi, ütlen ma retooriliselt, aga võib-olla see on sümptomaatiline see võib-olla näitab, et Euroopa ei suuda reageerida õigeaegselt probleemidele, aga härra Juncker oli täna siin meie juures ja ma ühinen nende inimestega, kes teile kaasa tundsid teie isiklikus tragöödias. Teie rääkisite täna meiega ja te näitasite, kuivõrd oluliseks te peate Euroopa institutsioone, aitäh teile selle eest. ma tahaksin teid tänada teie kõne eest ja ka mina räägin täna avameelselt. on väga palju küsimusi, mida ma tahtsin, tahaksin tõstatada. E, ränne väga oluline, Euroopa peab iseendale kindlaks jääma. Euroopa põhineb solidaarsuselt, sõja eest põgenevad inimesed, me peame neid lubama oma kontinendile. muidu Euroopa kontseptsioonina e, ja kontinendina ei jää püsima, sest Euroopa e, Liit on loodud eh, solidaarsuse aluselt. väga sageli me räägime sellest, et institutsioonid on jäänud inimestel kaugele, aga kaug-, aga praegu me peame rääkima sellest, et inimesed on iseendast kaugele jäänud. me peame looma suurima üht-, suurema ühtsuse, eh, suurema liidu. me peame tagasi tulema selle ta-, tee juurde, nii nagu meile praegu komisjoni president meelde tuletas tema ideed on head, me peame nendega edasi töötama. ränna, ränne on praegu kõikidel eh, mõtete keskmes, aga on ka teised asjad, mida tuleb ära teha, näiteks on eh, töökriis, eh, on kriis majanduses, inimesed muutuvad vaesemaks ja vaesus on see, mis jagab meie kontinendi, rebib teda lõhki me peame tegema palju asju, me peame vaatama seda, et eh, meie põhimõtteid järgitakse, me peaksime saama lahti eh, sotsiaalsest dumpingust, me peame tegema eh, midagi selles osas, kuidas inimesi saadetakse teistele maadele tööle, kuidas kasutatakse nulltunnilepinguid meil peab olema ka korralikult ühtne maksubaas ja me peame vaatama, et kõik meie vastu võetud reeglid ka ellu viiakse. Teie nimetasite Kreekat. E, meil on vaja kahtlemata rakendada nii kiiresti kui võimalik meetmeid, mis tugevdaksid meie majandusrahaliitu. E, Pereši raport võeti selles kojas vastu mitte kaua aega tagasi, seda on, meie kolleegi raportit on vaja ellu viia, on Eh, vaja parandada seda šokeerivat olukorda, mis Euroopas aeg-ajalt ette tuleb. ka sotsiaaldemokraadid arvavad, et meil on vaja investeeringuid, et on vaja panna kokku eh, tõeline eh, korralik investeerimispakett, mis annaks tõuke meie majandusele. ja sellepärast on meil väga varsti tulemas väga palju väga olulisi tähtaegu. Te rääkisite, millised on meie eh, liidu piirid, milline on olukord meie piiride taga, te nimetasite Süüriat, te nimetasite Ukrainat e, ja tõepoolest meie liit mm, on teinud samme enda välispoliitilise tugevdamiseks, meid tunnustatakse tõhusa eh, poliitilise partnerina, me aitame maailma stabiliseerida, vaja on tagasi eh, pöörduda eh, solidaarsuse ja austuse juurde oma inimeste vahel. loomulikult ma ei pea teile meelde tuletama, et meil ei ole teist võimalust praeguses kriisis me peame oma põhimõtetele eh, kindlaks jääma eh, me peame merkantiilsusest eh, kõrvale astuma, me ei saa ainult loota kapitalismile, me peame tegema oma valiku. meil on vaja neid, kes Euroopa Liidu edukaks teevad, sest muidu me lihtsalt vaatame käed rippu, kuidas Euroopa hiilgus kaob suur tänu, härra Pitella. ECR fraktsiooni nimel esimees härra Kamal, palun. härra Juncker, enne kui ma alustan, eh, ütlen ma teile samamoodi, et me tunneme kaasa teile teie eh, isiklikus tragöödias ja suur tänu, et te eh, tulite täna meie ette esinema, me ei ole alati ühel meelel, aga igatahes ma tänan teid selle eest, et te tulite meie juurde niisugusel raskel hetkel Eh, aastast aastasse istun ma siin selles kojas ja ma kuulen retoorikat igalt poolt tegelikult parlamendi ülesanne ongi arutada asju. meil on väga palju ideoloogiat, idealismi ja e, ma kuulen, kuidas inimesed ütlevad, et ainult e, suurem e, Euroopa aitab meie probleeme lahendada, siis ütlevad teised, et kogu probleemide puntra aluseks on Euroopa Liit. ja kui me niimoodi arvame, siis me ei saagi kunagi edasi minna. aga ma tean, et väga paljud Eh, tulid poliitikasse sellepärast, et me tahtsime aidata inimesi. selles kojas me oleme paralüüseeritud just nimelt ideoloogia ja dogma pärast. Eh, nii nagu, eh, nii nagu liiva majakesed uhutakse ära mere poolelt, nii ka meie erimeelsused ei vii meid kuidagi kusagile edasi. meil on vaja realismi, meil on vaja Euroopa realism, realismi ja rändekriis on praegusel hetkel üks selline realism paljud inimesed ajavad praegu täiesti segamini e, e, e, majandusrändajad ja need, kes tulevad siia, et päästa oma elu, aga me peame tegema selge vahejoone. me peame aitama neid, kes kes eh, põgenevad tagakiusamise eest, me peame nende vahel eh, tõmbama eh, selge vahe, aga inimloomus on selline, et alati tahetakse minna sinna, kus on magusam marjamaa me peame reeglitest kinni pidama, sellepärast et praegusel hetkel me peame just nimelt seadusvastase rändega tegelema. sõja Eh, tulemused eh, Süürias, Liibüas, eh, Ukrainas, Eritreas, kõik nende tagajärjed on väga pikaajalised. Euroopa Liidus me ei leia mitte ühiseid lahendusi, aga hoopis liikmesriigid ja institutsioonid, institutsioonid süüdistavad üksteist ja mõned riigid täiesti oma käega e, ühepoolselt e, kirjutavad e, reegleid ringi ja niimoodi me mm, niimoodi me hävitame usaldust, aga meil on vaja koostööd teha, meil on vaja leida lahendusi ja teha seda üheskoos, aga istume siis ümber laua, mitte ainult Euroopa Liidu riik, liikmed, vaid tegemist on rahvusvahelise kriisiga üheksakümmend protsenti nendest inimestest, kes põgenevad Süürias, on Liibanonis, Jordaanias ja Türgis ja paljud riigid ei tee üldse mitte midagi. vaadakem, kuidas kõik riigid saavad aidata neid inimesi, kes oma elu eest eh, põgenevad. Eh, nii et, et eh, planeerigem koos, töötagem koos, äidakem, ärgem näidakem üksteise peale näpuga, sest et niimoodi läheb asi ainult hullemaks. erinevalt Eh, maad aitavad riike erineval moel ja tunnustagem seda. tõepoolest, eh, mõned riigid on võtnud endale eh, pagulasi sisse, on teinud seda Euroopa Liigi riiked, aga võib-olla nad hoopis tahavad aidata inimesi, kes on pagulaslaagrites kusagil mujal ja tegelikult eh, me peame aitama miljoneid, mitte ainult neid eh, mõningaid eh, sadu tuhandeid, kes meie kontinendile jõuavad. vaja on aidata riikidel neid inimesi, kes on hädas, kaasa arvatud minu koduriik peaks, on vaja kaheksakümmend miljardit selleks, et aidata neid inimesi, on vaja ehitada majanduslikku infrastruktuuri maailma äh, vaestes riikides. ärgem unustagem ka seda aspekti. on vaja eh, eh, on vaja jõuda nende inimesteni, kes on tõeliselt haavatavad, et nad ei langeks eh, inimkaubanduse mm, haardesse. kõikide jaoks on oluline see, et me stabiliseerime olukorda ja me peame selgitama välja need inimesed, kellel ei ole õigustatud ootusi meie juurde jõudmised ja, ja ECR-i, eh, me ütleme ECR-i nimel, ma ütlen, et me teeme kõik, mis meie võimuses, et olukorda lahendada. tegemist eh, ei ole mitte ainult Euroopa kriisiga ja ka kui me üldse tahame ükstaskõik millist kriisi lahendada, siis me peame leidma eh, realistliku lahenduse, ei tohi enam üksteise peale näidata näpuga. Eh, sellepärast, et kui me üksteise peale näpuga näitame, siis tulevad ajalehte huvitavad pealkirjad, aga olukord ei laheneda. Eh, Euroopal on vaja raudset tahet selleks, et ühtselt probleemi arutada ja leida ühtne lahendus suur tänu, härra Kamal. liberaalide fraktsiooni nimel saab äh, sõna härra Verhofstadt, palun. härra president, äh, kõigepealt äh, ma tahaksin avaldada isiklikult kaastunnet härra Junckerile seoses ema surmaga ja teen seda ka kogu oma fraktsiooni nimel. härra president, võib-olla järgmisel aastal võiks meil äh, arutelu olla siin natukene teistmoodi korraldatud, meil võiks olla siin ka kakskümmend riigipead ja valitsusjuhti kohal, ruumi ju sealpool on. ma arvan, et härra Junckeril nõukogus üheksakümmend minutit kõneks olukorrast riigis ei ole ja see annaks ka härra Tuskile võimaluse siia tulla. meil on nüüd äh, Euroopa Nõukogu äh, alaline president äh, ametisse valitud ja tal peaks ka olema võimalus siin kohal olla. ta ei peaks äh, olema mitte Lähis-Idas, vaid reisima ühest pealinnast teise, tegelemaks varjupaiga küsimustega. me peame jõudma asja tuumani. probleemiks on äh, poliitilise tahte ja ühtsuse puudumine liikmesriikide vahel. sellepärast, et te ütlesite just mõned minutid tagasi, et valigem välja omad põden-, põgenikud äh, Ungaris äh,, omamoodi Saksamaal, omamoodi Ühendkuningriigis äh,, kolmandat moodi, aga niimoodi ei saa nende probleemidega tegeleda. põgenikekriis on Euroopa Liidu ühine vastutus me peame lõpetama reageerimise. liikmesriigid ei tegutse, vaid nad reageerivad. aprillis oli meil tragöödia Vahemerel, suurendasime Frontexi äh, eelarvet ja ootasime, et äh, probleem laheneks, aga probleem ei lahenenud juba viiskümmend päeva hiljem blokeeriti äh, tunnel äh, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi vahel ja siis hakati jagama nendele põgenikele seal toitu. mõeldi, et äh, nüüd on probleem kontrolli all, võime minna koju, aga midagi ei saavutatud. nüüd Budapestis olid meil tuhanded põgenikud raudteejaamas, neid koheldi tõesti äh, ebaväärikalt, siis otsustati, et hästi, avame nüüd äh, rongijaama äh,, laseme neil sõita Austriasse, Saksamaale, aga see on samuti ju all, see ei kohtle põgenikke võrdselt. osad riigid on äh, võtnud äh, vastutust kanda, näiteks äh, Saksamaa Münchenis on võetud äh, vastu kakskümmend tuhat põgenikku viie päeva jooksul aga osad riigid ütlevad, et me teeme seda viie aasta jooksul ja osad riigid ütlevad, et ei, meile ei tule keegi ja siin on väga tugevad kontrastid. tuhanded tavalised inimesed on näidanud üles solidaarsust põgenikega palju rohkem kui paljud poliitikud riiklikul tasandil. niisiis härra Juncker äh,, mitte teie aadressil, aga nõukogu aadressil ma ütlen, et äh, siin ei ole tegemist Euroopa kriisiga, vaid siin on tegemist äh, kriisiga, mis on põhjustatud Euroopa puudumisest. Dublin Dublini menetlus ei ole Euroopa, see paneb vastutuse siis konkreetselt itaallaste või konkreetselt kreeklaste õlule ja te tegite juba maikuus väga olulise sammu vastutuse jagamise suunas ja ma loodan, et nõukogu mitte paari kuu, vaid paari päeva jooksul suudab need ettepanekud üle võtta ja luua seadusliku sisserändesüsteemi paljud äh, ütlevad, et meil äh, põgenikud on siin majanduspõgenikud, äh, aga seda süsteemi on siis võimalik hallata näiteks sinise kaardi süsteemiga. ameeriklastel on rohelise kaardi süsteem, meil siis oleks see sinise kaardi süsteem. mis kätkeks siis kahtekümmet üheksat riiki niisiis lõpetuseks ma tahan öelda, et äh, kõige olulisem on see, et me ei vaataks äh, kõrvale kriisidest oma naabruses, me oleme alati maksnud, äh, kui me oleme seda teinud, meil on konfliktid Lähis-Idas, Aafrika sarvel, kui me ütleme, et ah, see on kõik Euroopast väljas, Euroopast kaugel, siis me maksame hinda selle eest Süüria kohta öeldi ka, et, et ei, see ei ole meie probleem, me ei hakka sekkuma, me ei aita demokraatlikke jõude ja põhimõtteliselt me lõime siis kaks asja sellega, kohutava põgenikevoo ja islamiriigi kui me lihtsalt kordame üle nüüd siin omad arvamused, äh, siis sellest ei piisa, meil on vaja uusi algatusi ja meil on vaja ÜRO-s äh, teha äh, rohkem samme, et lõpetada see verevalamine Süürias ja teha Süüriast uuesti stabiilne koht, kuhu põgenikud saaksid tagasi pöörduda. nii et ma kutsun üles nõukogu algatama ÜRO-s uusi initsiatiive Süüria konflikti lõpetamiseks niipea kui võimalik, sellepärast ainult nii on meil võimalik jätkusuutlikult sellele kriisile punkt panna. suur tänu, härra Verhofstadt. kuue fraktsiooni nimel saab sõna proua Zimmer. härra president, härra Juncker, ka minu fraktsiooni nimel tahaksin ma avaldada teile kaastunnet. avaldan äh, kaastunnet teile inimesena ja teile kui Jean-Claude Junckerile ja ma usun, et selles osas ma ei ole siin Euroopa Parlamendis üksinda. mis puudutab äh, teie poolt äh, peetud kõnet olukorrast Euroopa Liidus, mainides põhiküsimusi, siis äh, migratsiooniproblemaatika osas tahaksime esile tõsta kahte aspekti. on ju teada, et Zeus röövis Väike-Aasia printsessi Euroopa ja see Euroopa oli põhimõtteliselt esimene sisserändaja ja ta andis ka meie kontinendile nime, seal on meie juured Teie ise viitasite sellele, et oleks äh, illusoorne uskuda, et põgenike küsimus on võimalik lahendada kiiresti lühikese aja jooksul. tõepoolest, äh, see oleks äh, pettekujutelm. meil on siin käesoleval sajandil tegemist väga suure probleemiga, mis on võrdne näiteks kliimamuutuste probleemiga, mis on globaalne probleem ma sain aru teie kõnest, et te saadate sõnumi kõigile, kes on siin saalis ja ka kõigile äh, liikmesriikide esindajatele, kes on äh, avalikult äh, rassistlikul seisukohal, kes on arvamusel, et Euroopa ei pea olema avatud maailmale, et Euroopa peab lähtuma oma huvidest ja peab tagasi pöörduma natsionalistlikele äh, riiklikele seisukohtadele. osad teie seisukohad ei läinud minu arvates äh, piisavalt kaugele, aga ma igal juhul äh, toetan kõiki ettepanekuid, mis on seotud sellega, et me looksime seaduslikud sisserändevõimalused Euroopasse. meil on vaja õiglast solidaarset suhtumist ja me ei peaks äh, jääma kvootide regulatsiooni juurde, mis äh, ei arvesta perekondade ühinemise ja muude õigustega, mis tulenevad äh, Genfi põgenikekonventsioonist. me ei tohi äh, Genfi konventsioonis ette nähtud õigusi õõnestada, vastupidi edasi sooviksin ma rääkida Kreekast, Euroopa Liidu sisestest probleemidest. mitmed äh, probleemid on siin omavahel seotud äh,, pildid äh, Kreeka saartelt äh, tekitavad küsimuse, kas riik suudab äh, funktsioneerida, kas ta suudab neid põgenikevoogusid hallata Ungaris on riik ja rahvas äh, murdnud äh, tabusid, on saanud äh, selgeks, et riigipead, eriti just rahandusministrid, on võtnud Euroopa Liidu juhtimise enda õlule parlament äh, istub äh, nii-öelda kuulajate saalis ja see praktika tuleb äh, lõpetada. me ei saa lubada seda, et riigipead, valitsusjuhid sujuvad oma suruvad oma natsionalistlikud kitsarinnalised seisukohad äh, läbi. härra president palub proua Zimmeril oma kõne lõpetada. proua Zimmer jätkab Äh, härra Juncker äh, ületas oma kõneaja väga suurelt ja jätkab. Te ütlesite, et iga sõna ei saa mm, lugeda teie kõnes, aga te ei öelnud äh, mitte midagi sotsiaalsete prioriteetide kohta. palun lõpetage see, sellepärast et see on meie ühine ülesanne ja see peab selleks ka jääma. proua Zimmer, minu arvates see on täiesti vastuvõetamatu. Te teete seda pidevalt, te ületasite oma kõneaja äh, kaks minutit ja te ei saa öelda, et äh, teie võite kõneleda pikemalt, kuna härra Juncker läks üle aja ja, ja siin äh, saadikutele, kes istuvad minu paremal käel, tahaksin ma öelda, et teie ei ole äh, siin Euroopa Parlamendi valvekell. härra Lamberts, palun proua Junker, härra Junker, vabandust, ma äh, tunnen teile kaasa selle pärast, äh, mida te praegu isiklikult läbi elate ja peale selle ähm, on mulle südamelähedane ka see, et te rääkisite Euroopa Liidu tulevikust. Euroopa Liit äh, põhineb ühistel väärtustel, inimväärikusel, vabadusel, demokraatial, kõigi võrdsusel õiguse ees ning põhiõiguste austamisel samuti sellele, et me peame tundma solidaarsust vähemustega. Need on meie ühised väärtused, meie ühiskonda iseloomustab ka pluralism, diskrimineerimise puudumine, õiglus, õiglane kohtusüsteem, naiste ja meeste vaheline võrdsus. kõik need küsimused on meil täna laual, me arutame neid millisest Euroopa Liidust me räägime, kas me räägime majanduskasvust äh,, kas me räägime sellest, et Euroopa Liidus on ka neid, kelle töökohad on ohus, kes on vaesed, kes on töötud? Euroopa Liidu liikmesriigid peavad praegu nõndanimetatud fiskaalsõda. kui me räägime Euroopa Liidust, siis me räägime ka praegusest pagulaskriisist, kuid Euroopa Liidu liikmesriigid tahavad tihti need isikud lihtsalt piiridelt tagasi saata paljud ütlevad, et see on egoistlik ja natsionalistlik suhtumine ning äh, et valitsusjuhid ei peaks niiviisi rääkima. kui me vaatame Lissaboni lepingut, mis on meie alusleping, siis tegelikult äh, peaks äh, see leping ju tooma Euroopa Liidu kodanikele lähemale. aga kui ma vaatan, kui ma seda lepingut vaatan, siis peaks see andma meile rohkem õigusi ja rohkem euroopalikku solidaarsust Te rääkisite sellest lepingust ja see leping on ka täna olemas, ta kehtib. ta on äh, tõepoolest mõeldud selleks, et inimesi aidata ning et äh, praegu meid välja aidata sellest humanitaarsest, sotsiaalsest ja demokraatlikust äh, kriisist erakorraliste mehhanismide abil, me peame seda tööd tegema koos meil on vaja leida võimalus elada nii, et me austame äh, ka teisi, et me aitame teisi ja et me võtame arvesse seda, mis meie planeedil praegu toimub. me peame kindlasti mõtlema ka noorsootöötusest, me peame noortele andma võimaluse oma elu elada teisiti, sellepärast et igaüks peab suutma äh, endale teenida elatist, samas tuleb austada äh, ka keskkonnapiiranguid, millest te samuti rääkisite, meil on vaja jätkusuutlikku arengut, jätkusuutlikkuse puudumine on meie ajastu põhiline probleem me peame leidma võimaluse elada jätkusuutlikult, me peame leidma võimaluse ka suuremateks sotsiaalteenusteks ja meil on vaja rohkem investeeringuid ning on vaja taandada ennast fossiilkütuste kasutamisest. peale selle on meil vaja käituda inimlikult. kõik Äh, kõik on vastus sellele, et äh, inimesi kuritarvitatakse, et keskkonna, keskkonda kuritarvitatakse, seda vaid lühiajalise kasumi nimel. härra president, äh, praegu oleme me demonstreerinud Euroopa meelsust, meil on mitmeid liikmesriike, kes on öelnud, et nad võtavad pagulased vastu, võttes arvesse, et need isikud põgenevad sõja, surma ja rõhumise eest. Euroopa Liit peakski seda tegema, need on meie väärtused, me ju tahame, et meil oleks selline kontinent, mis suudab äh, seda olukorda kontrollida. Euroopa peab olema äh, piisavalt avatud, et läbi viia need muudatused, mida me vajame, et kaitsta oma väärtusi. Teie, härra Juncker, rääkisite meile sellest, teiega ja koostöös kolleegidega suudame me Euroopasse tuua uue lootuse. kui Euroopa seda lootust äh, anda ei suuda, siis on Euroopa kaotanud ja Euroopa ise on samuti kadunud. mis puudutab pagulasi, siis äh, aastad tagasi räägiti siinsamas kojas, et ka Euroopa vastutab, et me peame vastu võtma äh, neid, kes konflikti eest põgenevad, sest me oleme nende konfliktidega samuti seotud. eelmisel kevadel äh, räägiti nendest küsimustest ja öeldi järgmist. me peame leidma võimaluse pagulased alaliselt Euroopas laiali jagada, meil on vaja aidata neid inimesi, kes muidu kannatavad inimkaubitsejate käes. tahaksin öelda veel ühe asja ja siis ma lõpetan. meil on vaja konkreetseid erakorralisi meetmeid ja täna on härra Juncker meile konkreetse plaaniga esitanud. Euroopa Parlament arutab täna seda küsimust, meil toimuvad täiskogu istungid viiskümmend päeva aastas ja me teeme tööd ka muul ajal, aga seda tööd tuleb teha rohkem ja seda tuleb teha intensiivsemalt. Euroopa Parlament on täpselt sobivas positsioonis, et aidata praegu pagulasi ja sisserändajaid me saame Brüsselis vastu võtta sobivad ja vajalikud otsused. lugupeetud kolleegid, meil on vaja konkreetseid meetmeid, mis võimaldab meie assambleel aidata äh, hädasolijaid, mis võimaldab äh, demonstreerida ka praktilises tähenduses solidaarsust ja inimväärikuse kaitset, suur tänu! für die EFDD-Fraktion. EFTD fraktsiooni nimel saab sõna härra Farage, palun. aitäh, aitäh, äh, härra Juncker, te eksite. ma olen teid eh, hoiatanud, ma olen öelnud, et eh, Euroopa asüülipoliitika on praegu nii laialdane, et igaüks, kes jala Euroopa pinnale saab, võib öelda, et eh, ma põgenen milli eest, millegi eest ja ma võin siia jääda. meie sisserändajad, meie sisserändajaid on sama palju kui teatud piiblilugudes. eelmisel aastal, eelmisel nädalal, vabandust, ütles ju Saksamaa, et igaüks, kes tahab, võib tulla. nüüd on juba hilja nendest riikidest, kust tulla ei võigi või kust tulijad ei saa jääda praegu on ju nii, et kes tahab, viskab passi Vahemerre ja ütleb, et ta tuli Süüriast, kuigi ta ei saa seda tõendada. me teame, et enamik inimesi, kes tulevad, nagu ütles äh, Slovakkia peaminister, sest ta on piisavalt aus, et seda öelda, enamik inimesi äh, tulevad ikkagi majanduslikel põhjustel, nad on majandusmigrandid ja nagu ma olen teid varem ka äh, hoiatanud, on äh, kindlaid tõendeid selle kohta, et islamiriik saadab oma võitlejaid mööda neid marsruute äh, pagulaste nimel Euroopasse. me oleme peast segi, kui me võtame sellise riski oma ühiskondadele. kui me tõesti tahame aidata neid, kes päriselt ka on pagulased, kui me tahame neid kaitsta, kui tahame kaitsta oma ühiskonda, kui me tahame teha lõpu äh, kuritegelikule inimkaubitsemisele, mis praegu toimub, siis äh, me peame lihtsalt äh, need paadid tagasi saatma, nii nagu tegid austraallased peame, peame need inimesed kinni pidama ja kindlaks tegema, kes neist on pagulased, kes mitte meil tuleb varsti referendum Ühendkuningriigis, ma jään ootama, milliseks kujuneb ähm, seal siis äh, otsus ja loodan, et see otsus kujuneb selliseks, et me ei pea kümneid miljoneid äh, naelu maksma selle eest, et teie ütleksite meile, mida meie peame mõtlema. Briti rahvas on teid äh, juba hoiatanud, aga mina isiklikult ütlen seda, et Euroopa Liidu määrused ei saa muuta meie seisukohta, välja arvatud siis, kui härra Cameron saab tagasi otsustusõiguse meie piiride üle ja kui te seda ei tee, siis britid järgmisel aastal hääletavad selle poolt, et me Euroliidust lahkuksime. ENF e e fraktsiooni nimel äh, saab äh, nüüd sõna Filippo, palun. väga äh, lihtne on ühe sõnaga kokku võtta see, mis Euroopa Liidus toimub, meil on kriis, majanduskriis, kultuurikriis ähm, ja selline kriis mis eh, on eh, alanud juba ammu, see algas Ukrainas, Süürias, Liibüas ja eh, mõjutab ka meid. tegemist on suure kriisiga ka kõikide suurte Euroopa Liidu riikide jaoks. sisserändajate sissevoog on enneolematu, aga tegelikult võidakse nii aidata ka islamiriigi võitlejaid ning see tekitab mulle suurt muret. sellest ehm, ehm, on räägitud. Teie ütlesite praegu, et eelmisel nädalal tuli veel sada 100 et meil tuleb ümber jagada sada kuuskümmend tuhat pagulast, kellest kõik ei ole ju sugugi seaduslikud sisserändajad. inimesed ei taha seda, nad ei taha seda. me oleme niigi üle ujutatud töötusest, sisserändest ja paljudest teistest küsimustest. on ju palju rikkaid naftariike, kes ka võiksid aidata, aga ei tee seda. Euroopa Liidu rahvad ei saa nõustuda sisserändajate sellise arvuga see ei ole õige. mis puudutab kultuurilisi väärtusi, siis jah, me saame aru, et te näete ette raha nende inimeste aitamiseks, kuid igal äh, nädalal toimuvad meeleavaldused, äh, kust selgub, et inimesed tegelikult ei nõustu teiega. me räägime Euroopa, Euroopa, Euroopa, nagu oleks Euroopa selle probleemi tekitanud ja eh, ma pean eh, ka naeruväärseks seda pealkirja, mis meie tänasel kohtumisel on olukorrast liidus. ärme unustame, milline on demokraatia ajalugu, ärme unusta seda, mis toimub praegu Ühendkuningriigis ja ärme unustame ka seda, et kõik me tahame ju jõukust, eh, turvalisust ja demokraatiat. järgmisena saab sõna fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel proua Morvai, palun suur tänu. patrioodid, ühinege. kõigepealt ma tahtsin kirjutada ja öelda, et Ungari patrioodid, ühinege, sellepärast et ma olen tõsiselt mures oma koduriigi pärast. siis ma tahtsin kirjutada, et Euroopa patrioodid, ühinege. sellepärast et ma tean, et paljud äh, patrioodid üle kogu Euroopa tunnevad sama. lõpuks ma sain aru, et äh, patrioot äh, on mitte ainult migratsioonitransiit ja vastuvõturiikides, vaid et on patrioote ka päritoluriikides, Aafrika riikides, vaestes Aasia riikides meil kõigil on sama unistus. me tahame elada oma kodumaal, me tahame töötada oma kodumaa heaks rahus. me tahame säilitada oma juuri, traditsioone, kultuuri, ühinege. ja hakakem koos töötama oma ühise unistuse nimel ja tehke maailmast parem paik im Namen des äh, Rates. Äh, nõukogu nimel saab nüüd sõna äh, minister Schmidt, palun. lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud parlamendisaadikud, lugupeetud komisjoni president, lugupeetud volinik nõukogu nimel tahan kõigepealt tänada härra president Junckerit tema kõne eest, mis kandis pealkirja Olukord liidus ja kus räägiti sellest, milline on meie visioon, praegune olukord ja strateegia eh, selleks, eh, et eh, tegeleda nende probleemidega, mis meil praegu on. ennekõike tänan ma härra Junckerit aga tema ettepaneku eest. see ettepanek on oluline, sest sisaldas algatusi mitmetes valdkondades. härra Juncker Te ütlesite, et asjad ei tohiks olla business as usual, see, mis alati. Te rääkisite sellest, et meil on vaja erakorralisi, innovatiivseid ja julgeid meetmeid ja et on vaja mobiliseerida meie, meie liidu võimekus selleks, et meie, eurooplased, oleksime võimelised sellel tõesti ajaloolisel momendil, kus me elame, sellel ajaloolisel momendil võtma ohjad enda kätte ajalooliseks hetkeks meie lähiminevikus on näiteks ka Berliini müüri langemine ja Euroopa kontinendi taasühendamine. nüüd on meil uus suur kriis, mis nõuab seda, et me tegutseksime, et meil oleks tõeline poliitika, et oleks solidaarsus. selline solidaarsus, mis iseloomustab euroopalikku lootust härra Juncker rõhutas seda, kui oluline on rände ja pagulaskriisi lahendamine tegemist on Euroopa Liidu jaoks kriitilise ajajärguga ja meie omalt poolt ütleme, et ka meie ei äh, soovi jätta praegust äh, aega kasutamata. me peame rõhutama ja kaitsma oma põhiväärtusi ja äh, kasutama selleks oma instrumente ja oma reegleid. praegu ei ole kindlasti mitte kätte äh, aeg jääda lihtsalt ootama, mis toimub. mis puudutab justiits- ja siseministrite äh, nõukogu, mis toimus juulis, siis pühendas nõukogu kogu oma jõu sellele, et me töötaksime välja sellise ähm, ajutise ja erakorralise mehhanismi, mille abil saaks äh, ümber paigutada ja ümber asustada pagulased. ma ei salga, et see ülesanne oli keeruline ja see, mida me tegime, oli ebapiisav me peame minema kaugemale ja peame tegutsema kiiremini. härra Junckeri ettepanekud täna on samuti väga oluliseks panuseks selles protsessis, mis tegelikult juba toimub ja varsti toimub ka uus nõukogu kohtumine. ma rääkisin sellest, et need meetmed on erakorralised ja et meil on vaja pingutada ühiselt jõudu sest äh, Euroopa ei saa seda kriisi lahendada nii, et äh, meie sisserändajate me ei saa seda kriisi lahendada lihtsalt mitte midagi tehes, praegu on meie sisserändajate tase vaid null koma üksteist protsenti elanikkonnast, mis ei ole tegelikult palju. me peame oma põhiväärtusi kaitstes leidma tõelise poliitilise tahte teha enamat. härra Juncker rääkis ka sellest, et kõik liikmesriigid peavad leidma selle lahenduse, et kõik peavad tegema ühist, tihedat ja tõhusat koostööd ning seda tuleb teha ka institutsioonidega institutsioonide vaheliselt. ehk siis seda peavad tegema parlament, nõukogu ja komisjon. ma tahaksin öelda Äh, paar sõna täpsemalt äh, selle debati kohta, mis puudutab äh, sisserännet ja pagulasi meil on kahtlemata aga võimalik rääkida praegu ka teistest prioriteetidest, sest eesistujal on ka teisi prioriteete. Nendest prioriteetidest rääkis ju ka komisjoni president. Nende hulgas on näiteks töötuse kõrge määr. me peame võtma vastu selliseid meetmeid, millega toetatakse töötuse kahanemist ja eriti puudutab see just noorsootöötust. meil on olemas investeerimiskava, mida tuleb nüüd julgelt ja kiiresti kasutada. ka sellest rääkis komisjoni president Luksemburg kui eesistuja on pühendunud äh, sellele plaanile. Äh, võite olla kindel, härra Juncker, et me oleme teiega nõus. me leiame, et Euroopas tuleb tugevdada sotsiaalset mõõdet. ma kuulasin ka seda, mida te rääkisite töökohtadest ja see toob mind sotsiaalse dumpinguni. sotsiaalset dumpingut ei tohi olla, samas aga peab alles jääma töötajate vaba liikumine ja kindlasti kindlasti tuleb leida sobiv tasakaal ühest küljest sotsiaalsete õiguste, teisest küljest äh, majanduskasvu vahel. meil on vaja kaitsta siseturgu ja eriti, mis puudutab äh, digitaliseerumise ajastut, digitaliseerumine kaasa tööstuse äh, erinevate teenusepakkujate kogu majanduse muutumise ja toob kaasa ka tööturu muutumise see tähendab seda, et meil tuleb sisuliselt muuta ka haridussüsteemi ja erinevate pädevuste ning oskuste õpetamist tulevastele töötajatele. mis puudutab kestlikku või jätkusuutlikku arengut, siis tuleb meil võidelda kliimamuutustega. varsti toimub rahvusvaheline otsustav kliimakonverents ning ma loodan, et me suudame siis saavutada tulemusi. samuti tuleb meil rääkida kapitaliprobleemidest ja loomulikult pagulaskriisist sest äh, pagulaskriis on tegelikult ju teiste kriiside tulemus, see on naaberriikides toimunud poliitiliste kriiside tulemus. me võime öelda, et äh, kuna meie naaberriigid on muutunud niivõrd ebastabiilseks, siis äh, need konfliktid on viinud pagulaskriisini, pagulaskriis ei ole asi iseeneses Euroopa Liidul on suur rahvusvaheline ülesanne, mida me peame täitma koos Frederica Mogheriniga ja meie Euroopa Liiduna oleme ju rahvusvahelise üldsuse osa ning samuti peame tegema siis koostööd ÜRO-ga, suur tänu! suur tänu, härra Schmidt ja Rahvapartei nimel saab sõna härra Roil komisjoni president, parlamendi president, nõukogu president kõigepealt äh, Jean-Claude Juncker, suur tänu äh, selle eest, et te toonitasite, et Euroopa on rohkem kui projekt, meil on teatud alused, meil on teatud põhimõtted ja võib-olla see põgenike problemaatika annab meile ka võimaluse need põhimõtted rohkem esile tõsta. meil äh, on väärtused, mille põhjal me tegutseme, me peame tõesti äh, omapoolse panuse ja abi andma. väga oluline on ka see, et viidati äh, teisele poolele. päritoluriigid peavad võitlema inimkaubanduse vastu, meil peab olema tagatud ka tagasisaatmise võimalus ja kindlasti ei saa e, seadusliku sisserände võimaldamisega äh, simsalabim neid äh, probleeme lahendada. me oleme silmitsi suure väljakutsega ja tekib küsimus äh,, kuidas seda kõike rahastada, kuidas ähm, tagada kodanike toetus. siin ei ole tegemist ainult Kreeka probleemiga tuleb leida võlem, võimalus järele mõelda, kuidas tagada majanduskasv Euroopas, millises olukorras on meie siseturg, energiahinnad, regulatsioonid, kuidas me edendame ettevõtlust, innovatsiooni, teadus, arendustegevust, rohkem aega mul ei ole, ma esitasin need küsimused, viskasin need õhku, aga kõik need probleemid tuleb ka lahendada, enne kui me asume suurte väljakutsete kallale suur tänu äh,, härra Roil, järgmisena saab sõna härra Rodriguez, palun. lugupeetud president, te pidasite äärmiselt äh, vapra ja julge kõne, te rääkisite Euroopa põhiväärtustest, Euroopa tulevikust ja me toetame teid teie üldistes äh, püüdlustes härra Juncker, tõepoolest Euroopa on silmitsi enneolematult äh, suure kriisiga ja meie jaoks on kaalul ennekõike see, et me peame selle kriisi jooksul vaatama peeglisse ja aru saama, millised inimesed oleme meie, eurooplased. Euroopa kriisi saab lahendada ainult euroopaliku lahendusega see tragöödia, mis meie piiridel lahti rullub, on ebaproportsionaalselt suur humanitaarkriis. ainuke vastus sellele saabki olla tõeline tõhus Euroopa varjupaigasüsteem. kuna meie piiridel on niivõrd suur rändesurve, siis saame me sellele vastata ainult tõelise Euroopa rändeagendaga ja tõhusama koostööga kas meil on suured pinged tööturul? jah. lahenduseks on, nagu te isegi ütlesite, tulla selle juurde, et Euroopa peab äh, saavutama täieliku tööhõive ja kindlasti on peamine mootor selle agenda loomisel investeerimiskava, millest te rääkisite. aga kas me saame öelda, et ähm, kõik liikmesriigid on valmis seda agendat rakendama? ma ei usu ma ei usu, sellepärast et niikaua, kuni meil valitsevad Euroopas erinevused ning euroala ei ole ühtne ala, eh, niikaua ei ole ka mingisugust üksmeelt. seetõttu on väga oluline teie plaan, mis puudutab Euroopa Majandus- ja Rahandusliitu. lõpetuseks tahaksin ma öelda, et meil on vaja tõelisi euroopalikke lahendusi ja selleks peame meie siin esindama mitte ainult oma kodanikke, vaid Euroopa kodanikke tervikuna. tänan! suur tänu, ma tahan öelda lihtsalt seda, et mul ei ole võimalik lubada mitte ühtegi sinise kaardi küsimust ja lisaks sellele palun kõigil kinni pidada neile eraldatud kõneajast, muidu jääb hääletus äh, väga hiljaks ja kattub juba järgmise debatiga. seetõttu palun kõigil kinni pidada kõneajast ja kõneaega jälgin ma nüüd väga rangelt. härra Rodriguez. härra Juncker, me teame, et nende pagulaste olukord, kes jõudsid Euroopa rannikule, nende olukord on dramaatiline, meil on kiiresti vaja tehnilist lahendust. olgem siis ausad, teie ütlesite, et vaja on tegeleda põhjustega aga mina praegu räägiksin eetilistest eh, küsimustest, millest kõrvale hiilitakse. nõukogu, komisjon ja parlament peavad tunnistama, et teatud Euroopa maad on suuresti vastutavad praeguse olukorra eest, mitte sellepärast, et Iraaki tunniti, tungiti, vaid sellepärast, et nad on süüdi mitte tõhusas tegevuses eh, Vahemere ja Lähis-Ida eh, konfliktides ja nüüd on siis tulemused näha. tegemist on õiguse ja moraalsuse eiramisega ning nüüd on vaja astuda eh, järgmisi samme. suur tänu. härra Costaldo. suur tänu, härra president. Eh, president Juncker, teie rääkisite sellest, et meie olukord on praegu raske, täiesti õige. aga eh, aga kus on siis meie ülesanded ja kus on siis need liikmesriigid, kui te räägite olukorrast Euroopa Liidus, siis on vaja rääkida ka liikmesriikidest. Teie räägite, et natukene raha saab Mare Nostrumi jaoks, eh, teiste projektide jaoks, aga tegelikult eh, kõik on unustanud ära selle aja, mil nemad ise eh, olid pagulased. me ei räägi siin kaubanduspoliitikast, me ei räägi eh, hargmaistest ettevõtetest, kes eh, meile eh, oma reegleid peale suruvad nii Araabia maad ja Jordaania ei ole tegelikult teinud mitte midagi selleks, et aidata Süüriat. tegelikult nad on aidanud hoopis kaasa Süüria destabiliseerimisel ja sellest me ei räägi üldse, sellest me oleme vait tegelikult praegusel hetkel äh, äh, äh, tugevad materdavad vaeseid ja nõrku ja nõrgad on jäetud omapäid. Euroopa on just praegu täpselt niisugune. tegelikult tundub, et Euroopa on niisugune sidrun, mida saab kogu aeg ainult pigu, pigistada. on tõesti äh, sisserändajad, aga äh, on äh, koht, aga on kohustused ja on ka vastutus. Vi prego di rispettare i tempi previsti perché mina eh, kordaksin üle, et palun pidage kinni oma kõneajast, sest et kogu aeg minnakse üle kõneajast. Eh, nüüd eh, härra De Graaf täna härra Juncker tutvustas meile plaani, kuidas sada kuuskümmend tuhat eh, sisserändajat tuleks ümber jaotada Euroopa Liidus. Eh, tegelikult see ei ole mitte Junckeri plaan, vaid selle plaani panid, eh, panid kokku härra Holland ja proua Merkel, kus siis on Euroopa demokraatia? ja kui nüüd mõni riik arvab, et ta nii palju inimesi vasta, vastu võtta ei saa, siis surutakse need teistesse riikidesse. Merkeli plaan ähm, ei räägi üldse sellest, et me jätame, et me loobume äh, äh, raha andmisest nendele, kes tulevad siia ükstaskõik mingisuguse äh, nutulooga, sellepärast Merkeli plaan on nagu Schengen, mis lihtsalt avab kõik väravad Euroopasse tulemuseks ja eh, eh, praegusel hetkel, proua Merkel, saage aru, et solidaarsus eh, Euroopa kodanikega on absoluutselt hädavajalik, praegu on vaja panna kinni hoopis Euroopa piirid, sellepärast et Euroopas on piisavalt inimesi, kes elavad täiesti vaeselt. Poola delegatsiooni nimel, daamid ja härrad ja Rahvapartei nimel ma tunnen kaasa härra Junckerile Eh, olukord on pidevalt eh, dünaamiliselt muutunud ja Poola delegatsiooni nimel eh, ütleme, et me tuleme konkreetsest riigist, me ei tule mitte kuu pealt, vaid konkreetsest riigist, me tuleme Euroopa Liidu idapiirilt aga eh, te nimetasite ka Ukrainalt, seal eh, on täpselt eh, ka olukord väga segane ja me ei saa rääkida ainult sellest, et on vaja inimesi ümber asustada, vaid on vaja kõikehõlmavat lahendit. me ei lihtsalt ei tea, mis toimub Ukrainas, sellepärast et Ukrainas on olukorras, olukord äärmiselt segane. pagulasi tuleb järjest juurde meie meie eh, peaminister tegi ettepaneku, et me võiksime võtta rohkem eh, pagulasi vastu, aga siiski see protsess peab olema äh, Eh, vabatahtlik, me tuleme riigist, me tuleme niisugustest riikidest, kus me mõistame väga hästi, mis asi on eh, solidaarsus, aga me ei taha, et meil väänatakse käsi, et meid sunnitakse mingisuguste rahaliste vahenditega tegema seda, mida me ei taha, me oleme nõus eh, inimesi aitama, aga me peame saama öelda oma sõna selles kaasa, kuidas seda kõike tehakse Eh, Guerrero Salon järgmisena. Teie rääkisite eh, poliitilistest muutustest ja praegusel hetkel me oleme eh, praegu oma ametiaja keskel ja tegelikult tegemist on sellise ajaga, mis on läinud täiesti kaotsi majanduslikult. me peame saama aru, mida on vaja teha sotsiaalpoliitika vallas ning ainult kokkuhoiuga ja sotsiaalpoliitiliste lahenduste eiramisega me olukorda ei lahenda. meil on vaja ühtset eh, töökohtade eh, kindlustusskeemi me peame astuma vastu sotsiaalsele dumpingule. sajad tuhanded inimesed terves maailmas on eh, pagulased, eh, nad on sunnitud põgenema, nad põgenevad mitte ainult sõja, vaid ka nälja eest. Euroopa Liit saab tegeleda ainult humanitaarküsimusega, mitte võtta enda hulka need inimesed, kes põgenevad tühja kõhu eest. Euroopa nõukogu on võtnud äh, aastate jooksul vastu mitmesuguseid äh, otsuseid, aga meie üle otsustatakse mitte selle üle, mida me oleme rääkinud, kirjutanud, vaid äh, meie üle otsustatakse selle üle, mida me oleme teinud, kas me oleme elanud oma põhimõtete järgi, muidu me ei saa ka teistelt oodata, et nad üle maailma midagi muud teeksid. härra Lundgren, palun mul on rääkida võimalik täna vaid minuti jagu ja raske on selle ajaga kokku võtta olukord, nagu härra Juncker juba ise ka ütles. see, mis on toimunud Ukrainas pärast Krimmi annekteerimist, on ebaväärikas, tegemist on Krimmi näol poliitikute vahelise võitlusväljaga, Euroopa Parlament ülemkogu ning samuti Rootsi Riksdag on nõudnud, et konflikt lahendataks diplomaatilisel teel. kuid tuleb jää-, rääkida asjadest selliselt, nagu nad on. tuleb selgelt välja öelda, et Venemaa peab lahkuma Krimmist ning võimaldama rahul jällegi õitsele puhkeda Ukrainas Venemaa tegevus Ukrainas toob endaga kaasa väga negatiivsed tagajärjed tervele Ukrainale. meie Euroopa Parlamendi saadikutena peame nõudma, et see konflikt lahendataks. härra Atkinson, palun. lugupeetud härra Atkinson. härra Lamassuur, palun. härra president, ma tahaksin tänada ja õnnitleda komisjoni presidenti selle puhul, et ta on näidanud üles liidri rolli ning ta on olnud tõeline visionäär Euroopa poliitikas. mulle jääb meelde üks teie lause nimelt me ei tohi unustada seda karmi reaalsust, meil on ühtsusest puudu Euroopa Liidust, Euroopa Liit toimib halvasti, hoolimata ühistest jõupingutustest, tihtipeale riik, riigijuhid endiselt kaaperdavad Euroopa Liidu jõupingutused me peame otsustama üksmeelselt, jätma kõrvale nii riiklikud kui ka natsionalistlikud tendentsid. juunis toimus pagulasteemaline kohtumine suletud uste taga ja tegemist oli häbiväärse kauplemisega. põhimõtteliselt antakse järele hetkeemotsioonidele ja unustatakse pikaajalisemad eesmärgid. lõppkokkuvõttes tegelikult ei tegeleta üleüldse Euroopa Liidus omaenda otsuste ellurakendamisega, kas siis lihtsalt silmakirjalikkusest või siis mingil muul põhjusel rahandusministrid, kes hetkel analüüsivad Euroopa kaks tuhat kuue, kahekümne kuueteistkümnenda aasta eelarvet, neil lubatakse täielikult ära kärpida kõik pagulaspoliitikat puudutavad read, nii et jah, meil on vaja rohkem ühtsust Euroopa Liidus. suur aitäh ja härra Vedenholzer, palun! suur aitäh, suur aitäh, lugupeetud president, austatud president Juncker, ma tahaksin tänada teid teie aususe eest, tõesti aususe ähm, tund on käes ja rohkema Euroopa tund on käes, pagulasküsimusest saab meile, eurooplastele, äh, suur proovikivi, kui me äh, sellest ülesandest võiduga välja ei tule, siis me võime kõik kaotada, aga me võime siin ka kõik võita. ja mul on hea meel, et ainult kvoodi küsimusele seda küsimust ei äh, taandanud. Äh, te tahate olla ausad ja mina tahan ka aus olla, aga äh, see, mida me teeme, on liiga vähene, pean ma ausalt ütlema, meil on vaja rohkem vahendeid ja rohkem koostööd ja ei piisa ka sellest, et me lihtsalt suuname inimesed hotspotidesse, sest et et inimesi tuleb järjest juurde, kümned tuhanded inimesed on Balkani kaudu siiapoole teel ja ähm, äh, see kõik võib tuua kaasa suure katastroofi, niisiis palun tegutsege, ääretult oluline on äh, tegutseda ja toetada ähm, neid, kes on praeguseks väga eeskujulikult oma tööd teinud selles vallas, suur aitäh! suur aitäh ja härra Gonzales Pons, palun! härra Juncker, tahan tuua ühe näide, Hispaanias on endiselt üle nelja miljoni töötuid, kuid ometigi öö, oleme valmis me heaks kiitma äh, lihtsalt heldusest, äh, inimlikkusest äh, teie ettepaneku ja sellepärast, et meie eurooplastena otsu-, usume, et meil on eetilised põhjused selleks, et vastu võtta siia kõik need inimesed, kes põgenevad sõja ning nälja eest. ärgem unustagem, mis toimus Hispaanias kodusõja ajal või ka Teise maailmasõja järgselt. jah, tõepoolest Euroopa Liidus on vaja ühtset varjupaigapoliitikat, aga samal ajal on meil vaja ka ühtset Ehm, Euroopa Liidu piiridest väljaspool ehm, tagatava rahupoliitikat. nii et meil on vaja nii-öelda uut Schengeni lepingut, vaimset Schengeni lepingut, mis eh, kaotaks ära kõik piirid nii meie meelest kui ka meie südamest. me nägime väikse Süüria poisi surnukeha Türgi rannas ja see pani paljud ähm, eurooplased südamest häärduma, kuid see ei ole mitte esimene väike Süüria poiss, kes hukkus. Süürias ei ole mitte ainus sõda, sõdu on meie läheduses mujalgi. on palju inimesi, kes kannatavad haiguste all, kliimamuutuse tõttu või tagakiusamise all Euroopa Liidu liikmesriikides pagulaste vastuvõtmine ei ole loomulikult lihtne, see protsess kindlasti kujuneb pikaldaseks ja väga keeruliseks, nii et tegemist on mitte ainult hetke väljakutsega, vaid väljakutsega järgnevateks aastateks, aastakümneteks, nii et küsimus ei seisne mitte selles, et mitu pagulast me vastu võtame, vaid millal, millal teeb rahvusvaheline üldsus lõpu sõjale, sest et kuni sõda lõppenud ei ole, ei aita meil mitte ühestki kvoodist suur aitäh ja sõna on proua Pervanche Perezil. suur aitäh, härra president, lugupeetud äh, härra komisjoni president, nagu ka kõik teised, avaldan ka mina teile kaastunnet. tahaksin teid ometigi tänada teie täna peetud kõne eest. oma kõnes te ei räägi küll mitte ühenduse meetodist, vaid pigem millestki väga põhilisest Euroopa Liidus, nimelt solidaarsusest solidaarsusest, mis on Eurotsooni kui ka Euroopa Liidu võtmeks ja mis on nii oluline ka minu poliitilisele perele. seda solidaarsust on ju väga vaja selleks, et ellu rakendada kõiki neid ideid, mida te meile täna tutvustasite. ja samas vaimsuses tahaksin ma tänada Euroopa Komisjoni, Euroopa Komisjon ei lubanud Kreekalt välja visata Euroopa Liidust. Kreeka äh, lahkumine Euroopa Liidust oleks ju olnud täielik Euroopa Liidu sisese solidaarsuse lõpp. kuid tegelikult võlaprobleemid on endiselt lahendamata. me ju teame, et see võlatase on jätkusuutmatu, nii et käsitlegem ka seda küsimust solidaarselt Te rääkisite majandusjuhtimisest mõnda aega tagasi, rääkides, et meie majanduspoliitika peab olema selline, millega, mis aitab kõiki, ka neid, kes ajavad pagulaste massi segamini millegi muuga. nii et jah, piits ja präänik, aga ikkagi peab olema mõlemat, mitte ainult piitsa nii et äh, kui te räägite Eurotsoonist, siis palun lähtuge ikkagi Euroopa Parlamendi ettepanekutest ja mitte ainult äh, teiste institutsioonide ettepanekutest, suur aitäh! proua Gardini, palun! aitäh! sooviksin veel kord väljendada uhkust selle üle, et ma olen teid, härra Juncker, alati komisjoni presidendina toetanud. oma kõnes te tunnustasite ka meie ühiseid väärtusi, me usume samasse Euroopasse, millesse teiegi. Teie kõne oli täiuslik, väga hästi struktureeritud ning väga tugevalt väljendasite te ka meie kristliku Euroopa väärtusi ning teie nägemus ei olnud äh, katkendlik või osaline. Te näete suurt pilti, me peame tõesti üle saama meie ees seisvatest tõketest, et pikemas perspektiivis saame me reageerima paremini sellesse dramaati-, sellele dramaatilisele olukorrale, mis on tegelikult ju inimlik tragöödia. meie fraktsiooni esimees ütles samuti, et Itaalias oleme me alati näinud, et meie erakond Forsa Itaalia on alati toetanud teie ettepanekuid ning teie sõnum on hakanud jõudma ka kohale. tänastes ajalehtedes näen ma ka, et me ei tohiks anda eh, mingisuguseid ekslikke lootusi või luua illusioone me peame tõeliselt vastu astuma meie ees seisvatele väljakutsetele ja vältima tuleviku tragöödiaid. suur tänu ning kavatseme teiega tihedalt koostööd jätkata. suur tänu äh,, proua Toia! aitäh! härra Juncker, meil ei ole tegemist tavaliste aegadega meie liidus. tegemist on ajaloolise ajahetkega ning meil on vaja tugevaid juhte me peame tagama, et Euroopa ei tagane oma väärtustest. ajalugu on näidanud, mis võib juhtuda. praegusel hetkel ei ole probleeme ainult rändega, vaid ka majandusolukorra ning töötusega Eb, ebastabiilsus ähvardab meie lõuna- ja kagupiire ning järjest rohkem inimesi soovib Euroopasse jõuda. Teilt soovime me juhtimist, me soovime ettepanekuid, mis lähevad kaugemale keskpärasusest, mis lähevad kaugemale rahvuslikest huvidest. me peame oma kõikides riikides seletama, et tegelikult on just solidaarsus ja ühtsus meid varem aidanud ning aitab ka tulevikus. ma tahaksin viidata sellele, mida ütles härra Pitella ja korrata seda üle. me peame olema julged on ju tuhandeid kordi öeldud, et me küll tegutseme, aga sageli liiga hilja. proua Spiraki. lugupeetud äh, komisjoni president, äh, äh, see talv on saabumas nüüd ja illusioonid on purunemas. Dublin kaks on nüüd põhimõtteliselt kokku kukkunud ja Kreeka ja Itaalia Äh, peavad äh, ikkagi vastu võtma suuri pagulasvoogusid ähm, on vaja ähm, integratsiooniks rohkem raha ja ähm, vastutus äh, selle probleemi eest tuleb jagada kohuslik, kohustuslikus korras Euroopas ja komisjon on sellelt, seda teed ka juba läinud. Kreekas on väga palju äh, pagulasi, kes tulevad äh, saarte kaudu Kreekasse, ähm, Lesbosest ja mujalt äh, kaudu tullakse tervete perekondade kaupa eurooplastena peame me oma piirid kindlaks muutma ning vastuvõtvad riigid peavad pagulaste vooks olema valmis, sa peavad saama ette valmistada, kuid süsteem on kokku kukkunud ja populismiga ei ole võimalik pakkuda töötavaid lahendusi. Kreekas äh, leiavad paljud, et uus valitsus peab äh, reformid äh, prioriteediks enda jaoks võtma ja tuleb tagada mm, kindel ja eksisteerida suutev ehm, raamistik, ehm, majanduslik raamistik ka. ja seda on võimalik saavutada Euroopa Liidu toel, hispaanlased, portugallased ja iirlased suutsid seda teha, aitäh. palun üritage oma kõneajast kinni pidada, ma ei soovi kedagi katkestada, aga ma pean seda tegema, kui te oma kõneajast kinni ei pea. proua Garcia Perez, üheks minutiks. härra president juunist kaks tuhat viisteist ajalehtede pealkirjad Euroopa Liit kukub läbi, keeldudes vastu võtmast kahe tuhande kahtekümmend nelja tuhandet pagulast, Hispaania ei nõustu Euroopa Liidu ettepanekutega, jah, tõepoolest me näeme, et riigid ise on süüdi selles, et me ei ole hakkama saanud viimaste aastate kõige hullema pagulaskriisiga. nüüd tegelikult on vaja rääkida muustki kui sellest, millest rääkis Euroopa Komisjon. Euroopa Liit ei suuda äh, välja tulla kriisist ega luua töökohti, kui meil ei ole tõelist majanduskasvu toetavat ning töökohti loovat poliitikat. jah, Junckeri kavaga esimesed sammud on küll astetud, astutud, kuid siin on veel palju tööd teha. aga teine küsimus, kus on sotsiaalne Euroopa, kus on siis see ebavõrdsuse vastane võitlus? kus on äh, algatused selleks, et äh, panna paika Euroopa ülene äh, miinimumpalk ja võitlus võrdõiguslikkuse eest ning tam-, sotsiaalse dumpingu vastane võitlus, härra Juncker, aeg ju läheb ja Euroopat ei oota keegi. austatud mm, president, daamid ja härrad, ütleb härra Kaaras Äh, te olete investeerinud äh, väga palju teadlikkusse, äh, kust me tuleme, kus me oleme, kuhu me läheme. see on kõik väga õige ja vajalik olnud, sest Euroopa Liidu poliitiline projekt ongi meie tööprogrammiks. riiklik egoism, julguse puudus Äh, sõnade ja tegude vastuolulisus, äh, otsustuskindluse puudus, need on meie probleemid. meie kätes on see, äh, et need väljakutsed, mida te mainisite, lahendada, me suudame seda teha ja ähm, paljudele riikidele on vaja signaale, mis annaksid neile lootust ja jõudu äh, Ähm, vabaühendused, kodanikuühiskond, äh, kõik peavad olema tõesti kaasatud. Kreeka ähm, pagulasvood äh, ja muud teemad on väga olulised, peamised teemad ja välis-, kaitse- ja arengupoliitika Euroopa Liidus, need teemad peavad olema kõikides nendes valdkondades peegeldatud ja kajastatud, aitäh, härra Niedermüller, palun. aitäh, härra president, daamid ja härrad. muutused on alati olnud Euroopa mootoriks. see, et me suudame kohaneva, kohaneda muutunud maailmaga põgenikekriis tähendab, et kas me muutume, kohaneme ja muutume tugevamaks või loobume oma põhimõtetest, põhiväärtustest, mis tähendab, et loobume ka oma tulevikust. me ei saa sellist asja rohkem kannatada, meil on halvad kompromissid, reeglid, mis on aegunud, liidrid, kes ei pea sõna, me ei saa seda rohkem kannatada, me ei saa kannatada seda, et põgenikud magavad rongijaamades, maanteede kõrval ning langevad inimkaubitsejate ohvriteks. me peame välja tulema uute algatustega, me peame paika panema jaotusvõtme, aga see on alles algus. kõik peavad täitma oma kohustusi ning meil ei ole aega raisata. me peame näitama üles suuremat solidaarsust Euroopas ning solidaarsust võib Euroopast oodata, kui näidate ise üles solidaarsust näiteks põgenike vastu, sellel ju Euroopa põhinebki. aitäh! senhor president caro presidente da comissão esta questão austatud komisjoni president, mis puudutab rändekriisi küsimust, siis äh, sellega on seotud meie jaoks eurooplastena ka eeliseid. see kriis puudutab meid kõiki. meil on vaja mitte ainult selles valdkonnas, vaid ka mujal rohkem integratsiooni, rohkem koordinatsiooni ja rohkemat, mitte vähemat Euroopast ja Äh, äh, see äh, teema, majandusteema ka ähm, puudutab paljusid riike, Kreekat, Hispaaniat, Portugali ja teisi ähm,. riigid on väga palju pingutanud, püüdlusi teinud selleks, et oma olukorda parandada ja sellepärast on mul konkreetne küsimus, meie peaminister äh, Äh, ja Portugalis on ta olnud ainuke inimene, kes selles kontekstis on Euroopa visiooni edasi andnud, äh, on teinud välja ettepaneku äh, mehhanismiks, mis tagaks ühtse abi töötutele, milline on teie seisukoht sellega seoses? milline on teie seisukoht ka sellega seoses pärast seda, mis äh, juulis välja pakuti? suur aitäh ja nüüd me jõuame vaba mikrofoni vooru juurde, ma saan ainult kuuele inimesele sõna anda ja ma palun, et te kõik kõneajast, mille, mida on üks minut kinni, äh, peaksite. tere härra Kristofius kõigepealt, suur aitäh, lugupeetud president, kõigepealt ma tahaksin härra Junckerit kogu südamest tänada eh, tema positiivse rolli eest Kreeka kriisiga toimetulemisel. teiseks ma tahaksin öelda, et Kreekas eh, on siiski poliitilisi arenguid, Syriza eh, on nüüd mõõduka programmiga valimiste suunas liikunud ja minu partei on võtnud vastu äh, otsuse liikuda poliitilise avatuse suunas äh,. ma tahan öelda, et Kreeka poliitika areneb, kuid majanduskriis on endiselt äh, olemas, eksisteerib endiselt ja äh, valimised äh, peavad näitama, kas me oleme valmis tõhusalt kriisi lahendama, aga selleks meil on vaja äh, härra Junckeri ja institutsioonide äh, toetust selleks, et saada paindlikud poliitik-, poliitikad. me räägime siin maksustamisest, VKE-de maksustamisest, turismisektori maksustamisest, me peame kõigepealt näitama, et meie suudame otsustuskindlalt tegutseda, aga äh, me peame vajama ka abi ja peame saama ka abi selleks, et saada kriisist välja. aitäh. härra Blanco, palun. suur tänu, härra president. käesolevas arutelus tahaksin mina mainida kriisis olevat sektorit, nimelt ma räägin siin loomakasvatajatest, kes soovivad samuti oma toodete eest õiglast hinda ja ma räägin täpsemalt siin piimakarja kasvatajatest. nüüd Euroopa Komisjon peab ikkagi reageerima sellisele olukorrale, peavad olema konkreetsed, vähemasti minimaalsed sekkumishinnad äh, sest et vastasel juhul minu kodupiirkonnas Galiitsias näiteks äh, piimatootmine täielikult kaob. piimatootjad on tänavatele tulnud ja nõuavad konkreetset vastust, komisjon peab midagi ikkagi ära tegema, tegema selleks, et panna paika miinimumhinnad, selleks, et tasakaalustada täiesti õiglasel viisil turgu härra Marias, palun. suur aitäh, ma kuulasin härra sellele, mida härra Juncker ütles ja te kõnelesite Kreeka olukorrast, härra Juncker, ja te ütlesite ka, et äh, vaja on abi äh, kolmsada miljardit eurot abipaketina, aga need on vahendid, mis nagunii on Kreekale ette nähtud Euroopa Liidu tõukefondidest vahemikus kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. me kuulsime ka seda, kuidas härra äh, Juncker äh, küüniliselt Euroopat esindas, ta oht-, hirmutas äh, Kreeka rahvast ju ka härra Juncker, te peate peate lõpetama neokolonialistliku Euroopa eh, esindajana käitumise ähvardused ei too endaga kaasa tulemusi, mida roh-, kiiremini te seda mõistate, seda parem on teile ja ka kogu komisjonile, aitäh! kolleeg Pagos Sortunova, palun kas kolleeg on kohal siin hetkel või mitte? Ole... suur aitäh, härra president, härra Juncker. mina ei hääletanud teie poolt täna, ma aga tahaksin teid tänada teie kõne eest, sest et te rääkisite paljudest olulistest küsimustest. nüüd probleem see seisneb tegelikult aga äh, ülemkogus, kus lihtsalt riigid lähtuvad omaenda isiklikest eesmärkidest ja kriis on meil, meil mitmeid finantskriise, nüüd pagulaskriis, me näeme, kuidas territoriaalsed ebavõrdsused järjest kasvavad, kodanikud on järjest vaesemad ja frustratsioonis kodanikud ei andesta, nad ei taha kuulda mingisuguseid vabandusi me kõik oleme nõrgas positsioonis ja lõppkokkuvõttes toob see kaasa täieliku nõiaringi populism kasvab, populism tekitab järjest rohkem probleeme riikides nagu Ühendkuningriik või Ungari, nii et härra Juncker, me kõik peame vastutama selle eest, mis praegu toimub, nii et teie võite meile loota. suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Forenza. president eh,, io credo che questo di stamattina sia un dibattito ja lugupeetud president, mina usun, et tänane hommik on näinud ajaloolist arutelu. ma tahaksin korrata seda, et me ei tohi lasta silmakirjusel, silmakirjalikkusel siia arutelusse äh, sisse pugeda äh, Ähm, eristus pagulaste ja majanduspagulaste vahel on tegelikult fiktiivne. meil on kohustus päästa elusid. me peame päästma nende inimeste elusid, kes pagevad destabiliseeritud riikidest nälja ja sõja eest. sageli on tegemist olukordadega, põhjustega, millele me ise oleme kaasa aidanud. loomulikult kõneldakse äh, kriisist, äh, räägitakse kriisiolukorrast, sellepärast et äh, nähakse pilte, mis avaldatakse ajakirjanduses, aga meil on vaja tegelikult struktuurseid Euroopa poliitika muudatusi, meil on vaja varjupaiga poliitikat reformida me peame mõtlema selle peale, kuidas äh, aidata kaasa nende sõdade lahendamisele, mis maailmas äh, möllavad. me peame vaatama, kuidas inimesi oma kodudesse tagasi aidata, sellepärast et sageli me oleme aidanud just hävitada nende kodusid, äh, nende koduriikides. proua Lunatšik saab järgmisena sõna. suur aitäh, lugupeetud härra president, lugupeetud voli, lugupeetud komisjoni president, ma olen suuresti nõus teie seisukohtadega seal kõnes, kuid te, te ei TTIP-ga ma äh, nõus ei ole ja sellega, mis te selle kohta ütlesite, kuid äh, suuremas osas, selles osas, mis puudutas äh, pagulasi ja riikide kohustust tegutseda, selles osas ma olen nõus. Ähm, olukord on tõsine ja te olete ka öelnud, et ebanormaalne on see, et äh, koostööd vähendatakse, mitte ei suurendata, meil on vaja ähm, materiaalseid rahalisi vahendeid selleks, et sõjapõgenikke aidata. Äh, te võtate tõsiselt ka seda, et varjupaiga taotlejad, äh, et, et selle, selles osas, et te tulete välja mõttega, et varjupaiga taotlejad peaksid saama esimesest päevast alates õiguse tööd teha. loodetavasti teised valitsusjuhid järgivad teie eeskuju, aga meil on vaja ülemkogu eesistujat, kes ka siin äh, saalis oleks, kui me räägime nendest teemadest, äh, mitte sellist, äh, kes pidurdab seda protsessi meil on vaja sellist inimest, kes koos teiega solidaarse Euroopa nimel tööd teeb. suur aitäh, proua Lunatšek! ja nüüd me jõuame selle arutelu lõppu ja lõpuks annan sõna taas komisjoni presidendile, härra Juncker, teil on sõna. suur aitäh, lugupeetud parlamendi president ma kõnelesin äh, alguses äh, väga pikalt ja äh, nüüd ma austan presidendi poolset palvet mitte väga pikalt lõppsõna pidada. ka komisjoni presidenti võib Euroopa Parlamendi president katkestada, kui vajalik on ma tahaksin kahe-kolme lausega, võib-olla viie lausega arutelu äh, nüüd kokku võtta ja kõigepealt tahaksin öelda, et jaa, tõesti õige on see, et äh, äh nõukogu äh, eesistujat siin ei ole ja Luksemburgi minister on siin küll kohal äh,, ta on vastutanud pikka aega integratsiooni küsimuste eest äh,, ta teab, millest ta räägib ja ma olen tänulik selle eest, et ta siia tuli. ja teiseks ma tahan öelda ka, et siin on eksitud härra Tusk, ähm, nõukogu eesistuja, teda kritiseerit-, üle, vabandust, ülemkogu eesistuja, teda kritiseeritakse siin äh, selle eest, et teda siin äh, ei ole ja see ei ole õige. aga härra Van Rompuy äh, viimastel aastatel, kuidas temaga oli? Äh, tegemist on äh, Euroopa Parlamendi aruteluga ja komisjoni ja parlamendi vahelistes ja härra Tuski vahelistes kokkulepetes on niimoodi kokku lepitud. Äh, ja otsustati, et ta niisama siia ei tule, ta on Türgis, Türgi on olulisel määral seotud selle probleemiga, millest me siin täna räägime. härra Tuski kohalolu Türgis on olulisem kui äh, see teine aspekt ja mul on hea meel, et olukord just selline on, nagu ta on, et ta on Türgis, mitte siin ja mina valmistasin äh, ülemkogu eesistujaga seda debatti ette ja mina äh, tahan, et teda ei kritiseeritaks, see kriitika äh, tema suunal ei ole õigustatud. Euh, euh, mõned teist rääkisid sellest küsimusest ja loomulikult ju tuleb osa raha struktuurifondidest. tegelikult ei olda, ei ole mitmed liikmesriigid suutlikud ära kasutama nende kasutuses olevaid Euroopa fonde. nii et seega eesmärgiks oli äh, kokku tuua kogu personalialane ning administratiivne võimekus selleks, et väga kiirelt leida kaasrahastamisel tuginevad lahendused. selleks, et võimaldada Kreekal teha seda, mida Kreeka oleks pidanud juba aastate jooksul tegema, kuid ei teinud. ja ei teinud seda isegi viimastel kuudel. võiksin Kreekast rääkida siin loomulikult väga pikalt jah, ja räägiksin Kreekast üsna kriitiliselt ma nüüd ei ütleks, et see läbirääkimiste tulemuseks osutunud programm oleks esteetiliselt siin mingisuguseks näiteks või eeskujuks tulevastele programmidele. kuid mitte keegi pole rääkinud sellest, milline oleks olnud Kreeka tulevik ilma selle programmita, nii et kui Kreeka ei oleks, vabandust, kui komisjon ei oleks midagi teinud, siis oleks komisjoni jälle just nimelt tegevusetult istumise eest süüdistatud nüüd, kas kõrgem käibemaks restoranides, toitlustusasutustes mõjutab Kreekat nii või naapidi, aga tegemist on ju poliitilise küsimusega. Euroopa Komisjoni president on teinud otsuse vähendada Kreeka kaitsepoliitika eelarvet, Kreeka valitsusel endal eh, seda mõtet pähe ei torganud. ning ühtlasi eh, restruktureerida laevaehitussektor, jällegi Kreeka valitsus seda ettepanekut ise ei teinud. nüüd ma võiksin siin sellest rääkida pikalt, mitu tundi äh, pidasin mina läbirääkimisi Kreeka äh, peaministriga sellest, kuidas tuleks kõrgemalt maksustada ikkagi äh, neid inimesi, neid kreeklasi, kes teenivad rohkem ja mitte neid, kes on väikesepalgaliselt, jah, see mõte ei tulnud mitte härra Tsipraselt, vaid see tuli ikkagi minult. ja ja te ütlete, et see ei ole tõsi lihtsalt sellepärast, et te kuulate alati ainult ühte poolt, aga mitte mõlemat aga ma jah, räägin küll Kreekast, aga jällegi ma sellega piirduksin, sellepärast et muidu te süüdistate mind jälle selles, et ma sekkun Kreeka siseasjadesse. härra Tsipras igal juhul suhtus minusse pressikonverentsil hoopis positiivsemalt kui paljud teist viimaste päevade jooksul. jah, komisjon kuulub endisesse troikasse aga kui komisjon ei oleks tegutsenud, siis päästepakett oleks olnud hoopiski tõsisemate tagajärgedega kui see pakett, mida toetas komisjon ja mis oli hoopiski nüansirikkam. ja ma tahaksin siinkohal avaldada austust ka teistele riikidele, Iirimaale, Portugalile, Hispaaniale, Lätile, kes näitasid, et kui ellu rakendatakse õiged reformid, siis on tulemused siiski paremad kui siis, kui reforme ellu ei rakendata. jah, ma mõistan, mida te ütlete ka äh, TTIP kohta ja loomulikult ma ei ole naiivne. meil on vaja tingimusi ja vabakaubanduslepet ja see ei puuduta mitte ainult komisjoni, vaid ka liikmesriike. aga see ettekujutus et me kohe algselt ütlema, et eh, seda vabakaubanduslepet meil ei ole, eh, siis eh, seda arvamust mina ei jaga me peame vastutustundlikult läbirääkimisi pidama, me peame läbirääkimised lõpuni pidama, meil on seda lepet vaja, aga tingimustel, mis vastab Euroopa vaimsusele ja Euroopa põhimõtetele. mis puudutab põllumajandust, siis äh, keegi äh, teist siin mainis äh, seda. mina olen vägagi Euroopa talunike poolt. mina olen alati olnud üks neist endise peaministrina ja EU endise rahandusministrina Äh, olen mina alati Euroopa põllumajanduspoliitikat kaitsnud, sellepärast et ilma taluniketa, äh, ilma põlluharijateta ei äh, oleks meil sellist Euroopat, kus me praegu elame ja me ei tohi nüüd talunikke vihma käest räästa alla saata ja Euroopa Komisjon teeb omalt poolt kõik selleks, et piimakriis Eh, mis on tõesti talunikele ja piimatootjatele eh, nende eh, elatusallikat ähvardav kriis võimalikult kiiresti lahendada me oleme juba esimesed sammud selleks teinud ja nüüd me ootame parlamenti ja nõukogu kaasa tulema selleks, et edasi liikuda. suur aitäh, et te mulle siin sõna andsite, härra president, suur aitäh! suur aitäh, härra Junker, teile äh, nende sõnavõttude eest ja nüüd me liigume edasi päevakorra järgmise